okei okay,, let's start uh, the alustame julgeoleku ja kaitse allkomisjoni koosoleku. ma pean teile meelde tuletama, et ainult täisliikmete emakeeles on täna tõlge, seega tuleb teile täna kahjuks teada anda, et järgmistes keeltes ei tõlgita. Taani, Leedu, Rootsi, Läti, Sloveenia, Malta, Bulgaaria, Tšehhi, Slovakkia ja Ungari keeldetõljet täna ei ole. internetis kantakse ka koosolekut üle. kui saadikutel lisakommentaare ei ole, siis kuulutame päevakorra vastuvõetuks. teine päevakorrapunkt, neljateistkümnenda oktoobri kaks tuhat kolmteist koosoleku protokolli kinnitamine. kui ühtegi kommentaari protokolli kohta ennem koosoleku lõppu pole minuni jõudnud, võetakse protokoll vastu kolmandaks, juhataja teadaanded. mul on hea meel teile teada anda, et ühtegi esimehe teadaannet ei ole, niisiis me läheme väga kiiresti päevakorraga edasi. kolleegid, esimene päevakorrapunkt täna on arvamuste vahetus piraatluse vastase võitluse kohta Guinea lahes. tahaksin siinkohal tervitada meie kahte eeskõnelejat, härra Van der Meer, kes esitab, esindab Defco peadirektoraadi eh, ning samuti härra Doyle'i, kes on välisteenistuse Lääne-Aafrika osakonna esimees. nagu me kõik teame, räägime me siin piraatlusest, sellest oleme me palju juba rääkinud, eriti eh, ÜJKP missioonidest Somaalia poolsaarel piirkonnas. täna aga räägime Guinea laest. ja annaksingi kohe sõna härra Vandermeerile. Well, thank you uh,, Mr Chairman and uh, thank you. suur tänu, härra esimees. suur tänu selle eest, et meil on nüüd võimalus paar sõna öelda meie tegevuse kohta Lääne-Aafrikas. mul on suur au teie ees esimest korda siin sõna võtta. tuletaksin kõigepealt teile meelde, et komisjoni juhtimisel rakendatakse ellu praegu stabiilsusinstrumenti ning oluline osa sellest tööst on ülemaailmsete ohtudega võitlemine. selle prioriteedi all on veel üks allkategooria, mis puudutab öö, äh, seda piraatluse vastast võitlust ning kriitiliselt tähtsa infrastruktuuri toetamist. nii, seega me anname, toetame Lääne-Aafrikas eh, toimuvat, eriti kuna me teame, et eh, tegevus on kandumas üle Ida-Aafrikast Lääne-Aafrikasse, aga siin on üks oluline erinevus. nimelt Lääne-Aafrikas, vähemalt Lääne-Aafrika lähedastes vetes, näiteks Guinea lahes, on äh, tegevus ja äh, piraatlus eelkõige seo-, seotud just äh, nafta tarnimisega. seega siin on kaasatud ka teised osapooled. praegusel hetkel oleme täheldanud üheksakümmend kaheksat juhtu, eriti Nigeeriast, mis on seotud selle probleemiga juunis täheldasime olulist arengut, nimelt Jaundes. kus äh, Lääne- ja Kesk-Aafrika riikide liidrid tulid välja algatusega teha tihedamat koostööd piraatluse vastases võitluses. see on oluline areng, sest see toetab ka meie tööd tublisti. me arvame, et kui on piisavalt poliitilist toetust meie tegev, et, et see, meil on vaja tugevat poliitilist toetust meie koostööle partnerriikidega. toona tehti tugevaid avaldusi ning võib ka näha, et idaosas äh, toimunu, eriti Djibouti käitumiskoodeksi äh, näol, on kandunud nüüd üle ka Lääne-Aafrikasse. mida me siis komisjonis üritame ette võtta. meil on üsna ambitsioonikas programm, selle eelarve on neli koma viis miljonit eurot ning me üritame seda poliitilist protsessi, mida ma just äh, kirjeldasin, ühendada programmiga, mille nimi on kriitiliste, kriitiliselt tähtsate äh, mereteede äh, kaitse Guinea lahes. see programm algas paar kuud tagasi, selle lühendatud nimi on Krimko ning seda juhib lääneriikide konsortsium, loomulikult teeme koostööd partnerriikidega ning oleme välja tulnud mitmete algatustega piraatluse vastaseks võitluseks. sellel tööl on neli peamist osa. ühelt poolt üritame koolitada oma partnereid kriisireageerimises, teiseks üritame tugevdada õiguslikku raamistikku, et ähm, äh, järgitaks äh, kohtusüsteemi reegleid ning need, kes on kinni peetud, neid koheldaks ka vastavalt inimõigustest tulenevatele re-, kohustustele. infovahetussüsteem on ka üles seatud nii, et asjaomased riigid saavad omavahel suhelda, kui kahtlased, äh, on täheldatud kahtlaseid aluseid või kahtlast äh, tegevust. see teabevahetuskeskus luuakse Kameru-, Kamerunis ning samuti on selle töö osa regionaalse ühistöö edendamine. härra esimees, selge on see, et seda tööd saab teha ainult siis, kui partnerriigid meid täielikult toetavad niisiis me oleme olnud kontaktis Bendini, Benini, Togo, äh, äh, Kameruuni ja Sao Tomega, kes on meid täiesti toetanud, praegusel hetkel üritame veel läbi oma Euroopa Liidu delegatsiooni ja läbi muude diplomaatiliste kanalite leida toetust ka Gaboni ja Ekvatoriaalse Guinea valitsustelt. meie jaoks on väga oluline, et kohapeal inimesed ka meie programmi usuksid. seetõttu oleme lo loomas ka nendes riikides äh, riiklikke kontaktpunkte, ähm, mis aitaks ka neid programme meil ellu rakendada. pärast poolt aastat on meieni jõudnud ka esimesed koolitustulemused selge on aga ka see, et me peame oma jõupingutusi veelgi tugevdama selleks, et äh, kogu töö saaks ikkagi tehtud. kui nüüd äh, lõpuni aus olla, siis ega see ülesanne lihtne ei ole, esiteks kuna küsimus on väga vastuoluline, väga keerukas, teiseks üritame me endiselt veel leida õigeid partnereid nendes riikides, kellega me koostööd soovime teha. ning lõpetuseks tuleb tunnistada, et omandatud kogemused teistest mereprojektidest, olgu siis Somaali poolsaare piirkonnas või mujal, need kogemused kaasatakse ka sellesse programmi. tahaksin äh, ka ära märkida, et kavatseme tõhustada ka oma tegevust India ookeanis sellest arvatavasti räägime siin allkomisjonis kunagi hiljem. nii palju sissejuhatuseks minu poolt äh, selle kohta, kui kaugele me oleme oma programmi ellurakendamisega Guinea-lahes jõudnud, kindlasti äh, kolleegid välisteenistusest saavad seda teemat veel põhjalikumalt tutvustada, kõiki neid tegevusi selles valdkonnas, aga ma kordaksin veel kord üle, et kriitilise tähtsa infrastruktuuri kaitse on väga oluline meie töös stabiilsuse instrumendi all. me üritame ju tagada ka, et meie alused ka selles maailma piirkonnas saaksid rahulikult kulgeda. suur tänu, härra Vandermeer. ja nüüd härra Toil Euroopa Liidu välisteenistusest, palun. Thank you uh,, Mr Chair. tänan, esimees koos oma kolleegi proua Davisega. me esindame välisteenistuse Lääne-Aafrika direktoraati ja nagu te teate, äh, meie välisteenistus on see, kes tuleb välja uute poliitiliste algatustega, äh, äh, kasates siis ühise julgeolekukaitsepoliitika ja komisjoni. ja see on eriti oluline ja tähtis algatus, mis on käivitunud viimastel kuudel minu kolleeg eh, Defkost kirjeldas teile juba seda Krimpo projekti ja seda, mida me stabiilsusvahendiga üritame saavutada, et tegeleda probleemidega, mida ta samuti mainis. tegelikult eh, piraadirünnakute arvukuse suurenemine Nigeerias, Ghanas, Ekvatooria, ekvatoriaalses Guineas, mida tavaliselt viidatakse kui Guinea lahte, on eh, viimase kahe-kolme aasta jooksul igal aastal kahekordistunud. Eh, rünnakohvriks sattunud meremeeste arv oli üheksasada kuuskümmend kuus aastal kaks tuhat kaksteist võrreldes eh, kaheksasada viiskümmend üks Aadeni väinas Nigeeria on just selle keskmes, kuid see probleem on levinud nii põhja kui lõuna poole ja jätkab levikut. asi ei puuduta ainult piraatlust, vaid sellega seotud ka orgi-, organiseeritud kuritegevust, mis mõjutab selle piirkonna arengut ja see piirkond asub vahetult Ladina-Ameerika ja Euroopa vahel, eh, kust kulgevad ka narkoteed, eh, liiguvad ebaseaduslikud relvad, toimub inimkaubandus ja loomulikult ka uimastid. ja meie ka eesmärk on tegeleda kõikide nimetatud probleemidega ja seda tegelikult eh, Lääne-Aafrika rannikut pidi, hõlmates kogu ranniku, lisaks sellega Rohelise Neeme sarved, äh, saared, Sao Tome, Principe. Äh, probleemid ei ole sarnased probleemidele Aafrika saar, sarve vetes, need olid rahvusvaheliste vete probleemid, aga Lääne-Aafrikas on need probleemid territoriaalvetes, mis tähendab seda, et nad kuuluvad rannikuriikide jurisdiktsiooni ja enamikes asjaomastes riikides on ka teatud merejõud olemas ja on olemas ka koostöölepingud Nigeeria, Benini äh, merevägede vahel. seega äh, meil on vaja hoopis teistsuguseid meetmeid rakendada võrreldes äh, Aafrika sarve ja Nigeeria projektiga. meil on vaja rohkem koordineerida, jagada omavahel teavet ja suurendada võimekust ja ilmselt kunagi tekib vajadust ka varustuse järele kuid see ei tähenda seda, et me äh, äh, lisame paar-kolm rannavalvelaeva ja sellega lahendame probleemi. Äh, meiepoolne lähenemine on järgmine. me lähtume kahe piirkondliku organisatsiooni tippkohtumise järeldustest, mis toimus juunis Cameronis, kus asjaomaste riikide riigipead leppisid kokku ühises lähenemises, ühes strateegias, äh, mis hõlmab ka käitumisjuhendit, äh, millest äh, osalevad riigid kinni peavad. me oleme teadlikud asjaolust, et erinevate riikide võimekus on erinev, äh, üldiselt on tase väga madal ja äh, kuigi mõnedades riikides on poliitiline tahe nende probleemidega tegeleda, on samuti väga madal. kuid tippkohtumine toimus ja võttis vastu tegevuspoliitika ja see on oluline signaal ja seda me tahtsime rõhutada. me samuti lähtume põhimõttest, et selles maailma osas ennetustegevus, lähtudes teise poole Aafrikat saadud kogemustest, on kõige parim viis ja sellega tuleb alustada kohe, kui meie ootame, siis see muutub palju kulukamaks ja on väga palju merevedudega tegelevate ettevõtete seas mure selle pärast, milline kahju võib tekkida. praeguse etapi eesmärgid on järgmised. me tahame välja töötada nende riikidega koos ühise strateegia praegu toimuvad konsultatsioonid komisjoniga, mitte ainult DEFCO peadirektoraadiga, vaid ka teiste peadirektoraatidega, kalanduse, siseasjade, liikuvuse, Digimove, mis oli varem transport ja keskkonnadirektoraadiga ning mitmete teistega, selleks et äh, mobiliseerida komisjoni erinevate osade Euroopa institutsioonide vahendeid, äh, haarates sellesse protsessi ka Euroopa Arengufondi ja stabiilsuse vahendi me samuti kavatseme võib-olla jaanuaris juba äh, pöörduda ka nõukogu Aafrika töörühma poole, et mobiliseerida ka liikmesriigid sellesse tegevusse. meil on olnud palju kontakte liikmesriikidega, kus me oleme, arutame neid probleeme ja äh, oleme nendega kokku leppinud, et see on õige tegevuskurss ja seetõttu sellest peaks äh, tulemusena sündima selline strateegia Guinea lahe jaoks, mis ei ole ainult välisteenistusstrateegia, vaid mis saab olema tõeline Euroopa Liidu strateegia. meie soov on mobiliseerida kõikvõimalikud vahendid, tegeleda äh, nende probleemide kompleksiga ja mitte keskenduda ainult piraatlusele me üritame tegeleda kõikide rahvusvahelise kuritegevusega seotud aspektidega ja me teame, et sellega tuleb tegeleda ka maa peal ja mitte ainult merel, sest enamik probleeme äh, tuleneb maast ja me peame tegelema ka süvitsi nende probleemidega ja sellega seoses me peame keskenduma mitte ainult julgeolekule, vaid ka arengule nagu ma ütlesin, äh, kriitilise tähtsusega on selles ettevõtmises koordineerimine. me peame tegelikult äh, tegutsema väga paindlikult, olema teadlikud sellist, äh, mis on meie jaoks võimalik ja mis on võimalik osalisriikidele, mis on kavandatud, kuidas probleemid muutuvad seoses vastumeetmete jõustamisega, sest nagu uimasti äris äh, kui kuskil tekib probleem, siis liigutakse ja viiakse üle oma tegevust nõrgematesse kohtadesse. poliitiline tahe ka erineb riikides ja ka selles osas peame meie ole, suhtuma suhtlikult äh,, paindlikult, sest me arvame, et Lissaboni järgne äh, süsteem annab meil äh, tugeva positsiooni äh, hindamaks koos, koos liikmesriikidega nende poliitilist tahet ja tegevusi ning koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega ning lepime kokku selles, kuidas reageerida nende probleemidele. ja lõpuks teabevahetus, info eh, edastamine selle piirkonna riikidele, nende vahel teabevahetus, teabevahetus nende ja meie liikmesriikide vahel, kõik need aspektid on äärmiselt tähtsad. ja me loodame selle strateegiaga luua ülevaate ning kehtestada äh, laiad kohustused kõikidele osalistele, sealhulgas ka äh, komisjonile liikmesriikidele seoses Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitikaga. pärast seda me keskendume selle piirkonna konkreetsetele äh, valdkondadele, alavaldkondadele ma vabandan, et ma rääkisin nii pikalt, aga me püüame tegeleda põhjalikult, laiahaardeliselt ja me näeme, et Äh, selles protsessis on kaks olulist sammast. ühelt poolt Euroopa institutsioonid ja kõikvõimalikud vahendid ja teiselt pool on Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika, milles tähtsat rolli etendavad liikmesriigid. suur tänu! suur tänu, härra Doel, suur tänu, härrad, nüüd on aeg küsimuste esitamiseks meie komisjoni liikmete poolt. nagu ma mainisin, me oleme juba paar korda arutanud äh, Atalanta operatsiooni teemat ja sellega seoses on oluline küsida täna, millised on Atalanta operatsiooni õppetunnid äh, ja milliseid kogemusi on võimalik kasutada ka Guinea lahes. Äh, Atalanta oli meie operatsioon, kuid äh, meie koostöö ka NATO-ga, Ocean Shield raames ja koostöö kolmandate riikidega. ka selles kontekstis on huvitav seda teada ja see oli minu küsimus proua Kopa sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, suur tänu selle ettekande eest. meie parlamendis oleme väga rahul ja õnnitleme teid Atalanta operatsiooni edu puhul. ma usun, et see on üks oluline näide sellest, kuidas on võimalik korraldada missioon, millel on äh, konkreetne eesmärk ja konkreetsed tulemused ja seetõttu ma nõustun härra Liisekiga, et me peame sellest operatsioonist ka oma õppetunnid välja tooma ja äh, samas vaimus tahaksin ma kuulda ka teie kommentaare. Äh, samal ajal, kui piraatlus väheneb Somaalias, siis rünnakud äh, Aafrika vastaspoolel Guinea lahes on ohtlikule tasemele tõusnud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel poolaastal piraadirünnakud ülemaailmselt suurenesid, kuid Guinea äh, lahes rünnati erinevaid äh, laevu ja põhiliseks eesmärgiks oli võtta pantvange. Äh, teine murepunkt on, et piraadirünnakutest alati õigeaegselt ei teavitata ja seda puuduliku koostöö tõttu kohalike omavalitsustega ja mitmete laevade ohvrid ei olnud teadlikud sellest, et need on ohtlikud merepiirkonnad. Kesk- ja Lääne-Aafrika juhid peaksid toetama piirkondliku organisatsiooni loomist, kes vastutab piraatluse vastase võitlusega Guinea lahes. ja meie oma programmiga saame aidata nendel riikidel äh, tugevdada oma ranniku ohutust. minu esimene küsimus komisjoni esindajale on kas me teame, millised on kavandatud Krimko raames konkreetsed tegevused ja küsimus välisteenistuse esindajale. millised on kavandatava strateegia põhielemendid ja kuidas on see seotud kavandatava äh, mereohutuse strateegiaga? kas et te äh, näete aga võimalust, et äh, tulevikus äh, toimub ka mingi tsiviilmissioon Guinea lahes. suur tänu, kas on veel komisjoni liikmed, kes soovivad küsimusi esitada? ei ole. alustame siis härra Vandermeerist well,. Thank you very much uh.... suur, thank you, tänan kui me räägime nüüd saadud õppetundidest, siis meie žargoonis, kui me räägime Lääne-Aafrikast, siis me seal rakendame nõnda, nõndanimetatud pehmeid meetmeid ja ma selgitan teile, milles need seisnevad. kuid äh, peamine õppetund, mille me saime äh, Aafrika sarve piirkonnast, Edeni lahest, Aadeni lahest kui eh, sündmused toimuvad nii, nagu nad on nüüd arenenud, siis ennetav lähenemine on palju eh, tulemuslikum kui tagantjärele olukorra parandamine ja seetõttu nüüd juba varases etapis oleme me kohal Lääne-Aafrika piirkonnas, oleme alustamas seda ennetustegevust, kuid nagu ma varem ütlesin, oluline on asjaolu ka see, et nende riikide juhid omavad ka poliitilist mõju, kes on nüüd mõistnud vajadust teha koostööd nende probleemide lahendamiseks, kuna see on hakanud ohustama nende riikide arengut ma tahaksin rõhutada seda, mis ma juba varem ütlesin, ainult läbi erinevate meetmete kombineerimise arengu- ja julgeolekumeetmete kombineerimise on võimalik nende küsimustega tegeleda ja äh, selline ongi meie soov. Äh, mis puudutab konkreetset küsimust äh, julgeoleku aspektide kohta ja Krimgo nimelise programmi kohta, meil on neli komponenti sellega seoses, mida me oleme praegu ellu rakendamas. üks on siis äh, koolituskomponent äh, ja välisekspertide abiga üritame parandada äh, asjaomastes riikides kriisireageerimise võimekust ja ma räägin siin Lääne-Aafrika rannikuriikidest. teiseks, mis on võib-olla mõningate jaoks, kes töötab Euroopa Liidus, hämmastav et nende riikide vahel praktiliselt puudub teabevahetus kahtlaste aluste või kahtlase tegevuse kohta rannapiirkondades. ja mida me üritame saavutada ja mida me oleme ka mujal teinud, ähm, üles ehitada selline arvutisüsteem mis võimaldab siis äh, internetikeskkonnas reaalajas vahetada teavet asjaomaste riikide ametivõimude vahel. see on äärmiselt oluline element, esiteks seetõttu, et me loodame, et see aitab äh, suurendada usaldust riikide vahel, mis on aluseks teabevahetusele, kuid samuti on selge, et nendes äh, piirkonna riikides puuduvad vastavad tehnilised vahendid ja oskusteave ja, ja seetõttu me püüame aidata neid selles osas programmi raames. ja meie analüüsi põhjal tuleb selgelt välja, et asjaomaste riikide seadusandluses on ka suuri lünki selleks, et rakendada kaasaegset piraatluse vastast poliitikat ja tagada õiglane kohtumõistmine ning juurdepääs äh, õiglasele kohtumõistmisele kinni peetud piraatidele ja see on oluline punkt meie töös. ja viimasena, kuid mitte vähem tähtsasena, nagu varem mainiti, kogu see ettevõtmine sõltub suurel määral piirkondlikust koostööst, on kaks organisatsiooni äh,, Kesk-Aafrika riikide majandusühendus ja Lääne-Aafrika riikide majandusühendus ja me püüame suurendada ka nende võimekust teha omavahel koostööd. selleks püüame kaasata sellesse ettevõtmisse ka äh, Guinea lahe koostöö nõukogu see on meie programmi põhiline osa, mis toetub neljale sambale, eh, mille elluviimist aitavad liikmesriikide eksperdid, et see käivituks koha peal ja samas eh, vaatame üle ka, mis, mida me saame kasutada juba Euroopa Liidu kogemuste põhjal ja teiste programmide kogemuste põhjal, eh, millest me juba rääkisime. suur tänu, härra Vandermeer, härra Toil, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. kõigepealt ma arvan, et ma võiksin juhtida tähelepanu sellele, et kriitiliste meremarsruutide programm hõlmab kaheksat riiki ja ainult kaks nendest riigist on äh, nii Lääne-Aafrika rannikupiirkondades, nii et äh, Guinea lahe strateegia on tegelikult märkimisväärselt suurem äh, üritus ning peaks hõlmama väga paljusid erinevaid tegevusi, Krimko on ainult üks tegevusi, mida teostavad liikmesriigid, aga ka teised komisjoni abi äh, vahendid nii-öelda, me räägime siin kahest äh, erinevast asjast, üks on teise osa ja teine on märkimisväärselt laiaulatuslikum. ja nüüd äh, vastuseks teie küsimustele Atlantast õpitud kogemused, minu kolleeg Adrian juba rääkis äh, ennetusest, mis on parem kui ravi me peame kaasama mitte ainult liikmesriigid, vaid peame kaasama ka kolmandad riigid, midagi suletud olla ei tohi ja loomulikult koostatakse Euroopa Liidu strateegia, seda aga koostatakse lähtuvalt kooskõlastuse ja koordineerimise põhimõtetest me kasutame kõiki koordineerimise võimalusi selleks, et teha paremat koostööd kõikide huvirühmadega, Ameerika Ühendriigid on üheks äh, suureks partneriks, Ameerika Ühendriikide rannikuvahid on teinud äh, mereohutuse parandamiseks rohkem kui keegi teine maailmas. Saheli strateegia äh, maismaal rannikupiirkondades äh, Lääne- ja Kesk-Aafrikas on juba üks suurepärane näide sellest kõikehõlmavast lähenemisest, kus keskendutakse nii julgeoleku tagamisele kui ka arengule. see algatati kahe tuhande üheteistkümnendal aastal hoolimata Guinea-Bissau sündmustest ja Mali riigipöördest, aga sellegipoolest on tegemist vägagi ajakohase strateegilise plaaniga selles maailmajaos. me oleme nüüd laiendanud seda Burkina Fasosse ja Tšaadi ja äh, tegevused, äh, tegevusi ka süvendatakse, kui nii võib öelda, äh, tsiviilmõõtme kaudu, sellest räägime ka järgneva paari päeva jooksul räägime sellest, kuidas täpselt laiendada seda strateegiat. Saheli strateegia õppetunnid näitavad, et ühenduse instrumente tuleb äh, rakendada äh, kooskõlastatult ja ka julgeoleku- ja kaitsepoliitika äh, vahendeid meie Euroopa Liidu koolitusmissioonid Malis ja, ja teisedki Euroopa Liidu üritused on seda näidanud. mis puudutab pantvange, siis pantvangide võtmine on olnud piraatide üheks peamiseks eesmärgiks ja Ida-Aafrika piirkonnas juba mõnda aega ja see võib kanduda ka Lääne-Aafrika piirkonda, seda veel ei ole juhtunud ja vähemalt mitte nii suurel määral kui idarannikul. ja jällegi, siinkohal tuleks keskenduda ennetamisele ning äh, tegutseda tuleb kiiresti. teiseks, äh, teadlikkuse tõstmine ohtudest meie äh, et laevnikud on ohtudest vägagi teadlikud ja võib öelda, et äh, laevaettevõtete puhul on ka äh, probleemiks kindlustuskulud, mis ohtude raporteerimisest ja ettekandmisest suurenevad, seetõttu lihtsalt juhtumitest ei teatata ja kui me rääkisime siin ähm, meremeeste arvudest, kes on rünnaku ohvriks sattunud, siis need arvud on kindlasti väiksemad kui, äh, kui tegelikkuses. meie tulevikustrateegia peamised elemendid on järgmised. kõigepealt see tuleb lõimida väga hästi suurema merestrateegia ja julgeolekustrateegiaga, mida arendatakse välja eraldi. Need tegevused, millele me püüame keskenduda, on kõigepealt teavitamine, kooskõlastamine, ühise, ühiste aluste tekitamine ja ühiste põhimõtetega tekitamine riikide vahel, organisatsioonide vahel, sealhulgas ka Kine lahe komisjoniga koostöös, teiseks institutsioonide tugevdamine ja äh, suutlikkuse suurendamine äh, ja seda ka rahvusvahelistes organisatsioonides, piirkondlikes organisatsioonides, ECOWAS, äh, EKAS Kesk-Aafrika piirkonnas. ja kolmandaks, probleemi põhjused me püüame arenguprogrammidega rohkem aidata äh, rannikukogukondi, seal on siis ka, sinna on kaasatud ka kalanduspoliitika ja kalandusvaldkonda. püüame siis tööpuuduse ja radikaliseerimisega võidelda väga haavatavates riikides, rannikupiirkondades. samuti püüame toetada äh, koostööstruktuuride ülesehitamist riikide vahel, suuremal osal riikidel on puudulik õigusraamistik, puudub äh, kohtusüsteem ja kohtuahel, mis vahe, vahistatud inimeste, inimestega tegeleks, nii et väga palju struktuurilist ülesehitustööd tuleb veel teha äh, riikides, äh, riikide üleselt ja ka piirkondlikes organisatsioonides nii et igasugused traditsioonilised tegevused suutlikkuse tõstmiseks ja varustuse parandamiseks ja kõik on vajalikud. ja ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika rakendamine, kavatseme seda teha nii nagu Sahelis, suutlikkuse suurendamine nii sõjaväe valdkonnas, aga ka tsiviilvaldkonnas, siis äh, institutsioonide äh, mestimine, nende ülesehitamine, äh, varustuse parandamine et suurendada erinevate asjaosaliste suutlikkust, samuti varustuse pakkumiste koondamine. Euroopa Liidu missioon Malis pakkus sellist varianti, kui ähm, selgus, et äh, koolitatavatel vägedel puudub varustusest, nii et äh, et me ei taha siin millegi piiratuga tegeleda, me tahame koostada oma strateegia nii, et sinna saaks hõlmata võimalikult palju elemente. Krimko käigus on juba hakatud tuvastama seda, millised on praegused puudujäägid ja, ja millised on meie prioriteetsed tegevused, me püüamegi nüüd neile keskenduda esmajoones. suur tänu, ütleb esimees. on selge, et meie alakomisjon hoiab silma peal arengul selles piirkonnas ja räägime nendest operatsioonidest kindlasti veel tulevikus. suur tänu teile, härrased! ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. äärmiselt huvitav päevakorrapunkt muidugi meie jaoks, äh, lausa põnev, kui nii võib öelda. ja äh, ma eeldan, et meie tänaste esinejate ja liikmete vahel toimub väga huvitav arutelu raketitõrje praeguse olukorra teemal. meie tänased külalised on härra Roberto Zadra, NATO ballistiliste rakettide tõrjeüksuse juhataja ja härra Nikolai Gortšunov, Venemaa alalise esindaja kohusetäitja NATO juures. oleme siia kutsunud ka Äh, uuringu institutsioonide esindajana äh, härra Franz Kleiliku ning äh, paluksin, et teie, härra Franz Kleihek, võtaksite kokku meie tänase arutelu. nii et siin pikemalt viivitamata paluksin härra Zadral meile täna rääkida sellest, mis on plaanis, kuhu me oleme täna jõudnud ja nii edasi. palun, teil on sõna. tahaksin, et täpsustaksite kõigepealt, kui kaua te, kui kaua ma peaksin teile kõnelema kõigepealt. kõige, me tavaliselt paluksime esinejatel piirduda umbes kaheksa-kümne minutiga ja seejärel saavad liikmed esitada teile küsimusi ning saate veel vastust, vastuseid anda ning otsad kokku võtta. suur tänu! mul on selline kaheldava väärtusega rõõm äh, juhtida NATO äh, raketitõrjealaseid äh, läbirääkimisi ja samuti läbirääkimisi sel samal teemal Venemaaga. ja kui ma need paari sõnadega nüüd kok-, paari sõnaga kokku võtaksin ja võtaksin kokku selle, kuhu me oleme jõudnud, siis tahaksin välja tuua mõningad asjaolud, seda, et kuhu me oleme NATO-s jõudnud asjadega ja võib öelda, et äh, praegu lähevad asjad suhteliselt asja äh,, hästi. NATO tegevus kulgeb enam-vähem plaanide järgselt, nagu te teate, pärast Lissaboni kohtumist kahe tuhande kümnendal aastal ja aasta hiljem NATO-s, Chicagos äh, NATO äh, tõi keskse operatsioonivõime staatuse välja, see vahe võime on äh, rakendatud territoriaalsetele vahenditele lõunaosas ja on suunatud ballistiliste raketirünnakute vastu. ja mida need sõnad siis tähendavad, kui neid äh, siin normaalsete sõnadega kirjeldada, on, et NATO on äh, tõdenud, et, et sellise võime puhul ei ole võimalik kõiki kaitsta kõige eest, tegemist on endiselt piiratud võimega ja ja tegemist on siis ühe laevaga, millel on SM-3 tõrjeraketid, radar Türgis, ATM äh,, radar Türgis ja, ja siis äh, ja siis ka Saksamaa element selle juures ja teiseks, kuhu me NATO-s liigume sellega ja kuhu, millal me lõpuks kohale jõuame. NATO äh, eesmärgiks on kõikide NATO riikide äh, äh, rahvastike jõuda kaitsta täielikult, see protsess ei toimu üleöö, see võtab aastaid, tõenäoliselt veel kuni selle aastakümne lõpuni. Ameerika Ühendriigid on määratlenud kolm etappi, kolm faasi. meil on äh, EPA faasid üks, kaks ja kolm ja nende rakendamine peaks äh, lõppema kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks aga teha võib äh, veelgi selleks, et võime üldisemalt oleks tugevam ja mis on siis meie ambitsioonid pärast Lissaboni avaldust, et taotleda esimese võime, esmase operatsioonivõime kohta ja siis keskmise operatsioonivõime kohta. lõpetuseks me tahaksime jõuda sellisesse faasi, kus riigijuhid ja ja valitsusjuhid saavad välja kuulutada esmase operatsioonivõime ja seejärel täieliku operatsioonivõime kasutame selleks siis lühendeid IOC, esmane operatsioonivõime ja FOC, täielik operatsioonivõime. kui NATO jõuab järgmisele ambitsioonide tasemele, IOC tasemele, FOC tasemele, siis jah, millal see juhtub, seda me ei tea, sellest veel praegu räägitakse, mitmeid erinevaid elemente tuleb arutelus arvesse võtta, enne kui see paika pannakse, tuleb arvesse võtma erinevaid võimekusi aga samuti ka juhtimisstruktuurid, äh, kontrollistruktuurid ning äh, samuti ka mitmed erinevad teised asjaolud laiemas poliitilises sõjalises äh, kontekstis. siis liikmesriikide panused NATO raketitõrjesse NATO ühiselt rahastatud osa on seotud juhtimise kontrolliga, üks miljard eurot umbes kümne aasta kohta, mida rahastavad kõik kakskümmend kaheksa liitlast. Ja olulised on sensorid ja tõrjeraketid, mida rahastavad liikmesriigid ja need on siis liikmesriikide vabatahtlikuks panuseks ühiselt NATO-s rahastatakse ainult juhtimise ja kontrolli struktuur ja kõik muu äh, peaksid olema äh, rahvuslikul tasandil äh, või siis rahvusvahelisel tasandil koostatavate programmide rahastada. ja nagu ma ütlesin, täiendavad rahalised panused oleksid üldise võimekuse parandamiseks kasulikud, liitlased soovivad seda teha ja need täiendavad panused peaksid järk-järgult muutuma ka meile kättesaadavaks. see parandaks Äh, rahvusvahelist äh, koostööd läbi aruka kaitsevõimaluse. ja lõpetuseks äh, kõige raskem osa võib-olla siin, aga mul on austatud kolleegid kõrval, kes võivad täiendada seda punkti ise täpsemalt. kõige keerulisem osa on koostöö Venemaaga. Lissabonis kahe tuhande kümnendal aastal Lissaboni äh, dokumendi deklaratsioonis äh, tuleb see väga hästi välja. Äh, sellest ajast, ajast alates on meil nii-öelda kahene eesmärk, ühelt poolt otsustati NATO raketitõrjevõimet arendada, samal ajal avaldati ka see püstitati uus eesmärk, kui NATO tegi pakkumise koostööd teha Venemaale. ja kui me nüüd selle olukorra kokku võtaksime, siis see kahekordne eesmärk ei ole meie, meile praegu saavutatav. NATO projektiga äh, asjad arenevad, aga NATO-Venemaa koostöö raketikaitse küsimuses äh, ei ole paraku äh, nii heas seisus. mina olen, nagu ma ütlesin, ka nende läbirääkimiste juhiks, kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta on ajanud mind päris meeleheitele selles vallas, mina ei ole ka ainus, kes on ahastusse sattunud. miks? sellepärast, et meil on erinevaid Äh, erinevaid ülesandeid, mis on tulnud kahe tuhande kümnenda aasta NATO-Venemaa tippkohtumisest, ühine analüüs äh, meie tulevaseks koostööraamistikuks ja see töö on peatunud ja meil on samuti ka Lissaboni äh, kohtumiselt pärit ülesanne, mis raketikaitse osas, nii et me viisime läbi õppuse äh, ja äh, Saksamaal äh, järg, jätkuõppus peaks samuti toimuma, aga ja samuti NATO kakskümmend kaheksa Chicagos, Chicagos ei olnud NRC kohtumine, kuid NATO pakkus välja mis raketikaitsekeskused Venemaale ning tegi ettepaneku töötada välja äh, raketikaitse läbipaistvuse režiim. Need kahte ettepanekut äh, ei ole niivõrd põhjalikult äh, analüüsitud, kui mulle oleks meeldinud, meil on olnud ainult esialgsed arutelud, äh, kuid kaugemale pole jõutud sellega. nii et lühidalt võib öelda, et praegu ei ole selles valdkonnas suuri edusamme tehtud. mina ise olen siis nii-öelda Äh, selle töö äh, juht, kes on siis äh, pidanud oma, kelle ülesanded on peatatud hetkeks ja ma loodan, et me saame nendest raskustest üle ja saame üle ka meie põhimõttelistest vastuoludest, äh, ühine süsteem äh, eraldi, aga koordineeritud äh, süsteem, siis juriidilised tagatised, mida Venemaa nõuab, need on, need on need tõkked, mis on takistanud meie edasist tööd. nüüd on kulunud kolm aastat sellest, kui NATO tegi ettepaneku Venemaale raketi kaitse osas teha koostööd, aga mingisugust läbimurret senini toimunud ei ole. praegusel hetkel ma ei oleks eriti optimistlik, ehkki tavaliselt on mul kalduvus suhtuda asjadesse positiivselt. ma tean, et meil ei ole võimalik saavutada mingisugust edu, kui ei saavutata mingisugust kahepoolset kokkulepet Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel selles osas, kuidas edasi tegutseda. NATO, Venemaa koostöö võivad, võib protsessile hoogu anda, kuid ei saa asendada äh, Venemaa ja USA kahepoolset koostööd, palun. suur tänu, arutelu peame hiljem. härra suursaadik, nagu me kõik teame, selle projekti puhul on Venemaa poliitikute ja valitsuse hulgas teatud probleeme, paljud, paljud Vene ametnikud on avaldanud oma muret, niisiis palun tutvustage Venemaa, Vene Föderatsiooni seisukohti. aitäh, härra esimees, väga meeldiv on siin olla ning suur au on Robertoga koos siin rääkida, me teeme tihedat koostööd temaga, ma nõustun sellega, mida Roberto ütles, et Venemaa soovib koostööd, see kõik peegeldab praegust asjade seisu, aga kõigepealt tuletaksin teile meelde Brüsseli kahe tuhande kümnenda aasta märtsis toimunud foorumit, kus Andres Fogh Rasmussen, NATO peasekretär, tegi ettepaneku öö, üles ehitada NATO Venemaa ühine raketitõrjekilp, mida me ehitame üles koos, toetame koos, mida me käitleme koos ning see ühine turvakatus oleks selline, kus me jagame nii kasu kui kulusid üheskoos. niisiis ähm, nõustusime selle ettepanekuga ning selle, sellest tulenes ka kahe tuhande kümnenda aasta tippkohtumise deklaratsiooni äh, sõnastus, kus räägiti raketitõrjest. Rob-, Roberto juba tutvustas äh, raketitõrjealast koostööd aga kahjuks ekspertide arutelud näitasid, et Venemaa ja NATO vahel seisukohad erinevad, Venemaa president Medvedjev soovis ühist süsteemi, millega me ühiselt oma territooriumit ja inimesi kaitseme ballistiliste rakettide rünnakute eest väljaspoolt. see peaks olema siis tõesti ühtne turvakatus Venemaa ja NATO vahel, kus mõlemad pooled on võrdsed partnerid. teisalt, allianss nõudis vastavalt artiklile viis Põhja-Atlandi lepingust, et igasugune koostöö saab põhineda ainult sellel põhimõttel, et on kaks erinevat, aga koordineeritud süsteemi. see tähendab, et meil oleks nagu kaks katust kõrvuti. selline kahe eraldi süsteemi äh, põhine lahendus ei võtnud arvesse Venemaa jaoks ühte olulisemat aspekti, nimelt meie muret, et Euroopas loodav süsteem USA murd NATO poolt õõnestaks äh, Venemaa strateegilist heidutusvõimekust. ning üsna varsti pärast Lissaboni tippkohtumist hakkas pidurduma ühise raketitõrjekilbi väljatöötamine. märtsis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal toimus arvutisimulatsioon manööver, kus võeti arvesse ka raketitõrjeelemente. ning nagu oodata, siis see näit-, tulemused näitasidki, et raketitõrje tõhusus suurenes koos suurenenud koostöötasemega. me võrdlesime NATO mudeli tulemusi, kus oli kaks koordineeritud erinevat süsteemi, sellega, milline oli Venemaa lähenemine, ehk siis et meil on ühine süsteem. ja loomulikult oli tulemus selline, et ühine süsteem on parem. aga kui me üritasime seda tegevusjärgsesse analüüsi kirja panna. blokeerisid mõningad NATO liikmesriigid äh, sellise sõnastuse. ja see, sellest tuleneb ka praegune poliitiline olukord, mis puudutab raketitõrje koostööd, siis nagu äh, Roberto juba märkis, on edasiminek pidurdunud. juba aasta aega pole kuskile edasi liigutud Lissaboni otsus läbi viia ühine äh, koostööanalüüs on lõpetatud. ning üldiselt on väljavaated üsna negatiivsed. see on asja üks külg, ehk siis läbirääkimised koostöö üle, mis pidi raketitõrje küsimuse vastuolulisest teemast äh, koostöö valdkonda üle tooma siin kontekstis on teine aspekt järjest tähtsam, nimelt järjest rohkem on tõendeid selle kohta, et USA murd NATO tegevus võib järjest rohkem õõnestada Venemaa heidutusvõimekust. see on ohtlik nii Euroopale kui üle, tervele maailmale. nimelt tuleb silmas pidada, et on olemas omavahelised seosed strateegiliste öö, ründe ja strateegiliste kaitserelva, relvade vahel. kahe tuhande kümnenda New Start lepingus mainitakse seda ka USA ja Venemaa vahel. see tähendab seda, et kui üks osapool üritab suurendada oma kaitsesuutlikkust, tähendab see seda, et tuumaheidutussuutlikkus teiselt poolt väheneb. ehk siis reaktsioon muuhulgas oleks ka, et teine tugevdab oma tuumaarsenali. see aga tekitab uut ebastabiilsust, ebakindlust ning äh, lõpptulemus on see, et julgeolek ning etteennustatavus väheneb. rääkimata sellest, et tekib uus võidurelvastumine meie ei ole, ei ole ainukesed, kes mures on näiteks on kuulda, et Hiina on hakanud oma tuumaarsenali kaasajastama vastuseks USA raketitõrje alasele tegusele, tegevusele, eriti just Vaiksel ookeanil. seetõttu reageerivad ka teised riigid võib-olla seal piirkonnas ning seega tulemus on see, et öö, olukord muutub liiga pingeliseks. aga nüüd tagasi Euroopasse Moskva julgeolekukonverentsil sellel aastal ja eelmisel aastal tutvustasime me oma arvutusi, mis näitavad, et USA ja NATO raketitõrje võimekus ohustab äh, Venemaa heidutusvõimekust. Euroopa, USA, Euroopa raketitõrjekilbi neljas, neljanda faasi peatamine ei leevenda meie muresid peale selle USA äh, kavad näevad ette ka tõsist äh, merekomponenti. USA ja Euroopa laevade ristlemine Arktikas äh, oleks Venemaa jaoks eriti problemaatiline. siin kontekstis tahaksin juhtida teie tähelepanu pühapäeval Genfis sõlmitud kokkuleppele, mis puudutas Iraani tuumaprogrammi tõsist tuumaohtu Iraani poolt on äh, nimetatud äh, sageli põhjuseks, miks selline raketitõrjekilp Euroopas peaks olemas olema. nagu Venemaa välisminister Lavrov ütles, et kui see kokkulepe jõustub, siis peamised põhjused Euroopa äh, raketitõrjekilbi loomiseks on kadunud. kui jätkub tõrjekilbi loomine pärast kokkuleppe rakendumist, suurenevad Vene mured Venemaa mured järjest rohkem, sest äh, Euroopa lähedal ei ole ühtegi sellist riiki jäänud, äh, mille pärast tuleks sellist kilpi ehitada. Pole mõtet rääkida ju mingisugusest Põhja-Korea ohust Euroopale. siin kontekstis on huvitav vaadata, kuidas reageerib USA. kahe tuhande üheksanda aasta Praha kõnes ütles president Obama, et Iraani ohu elimineerimine kaotab ka Euroopa raketitõrje kilbi ülesehitamise põhjused. paljud kaitseeksper-, eksperdid kinnitavad seda vastuolu USA NATO kaitsevõimekuse ja Venemaa heidutusvõimekuse vahelist suhet ning samas meil ei ole ka mingisugust Mm, mingisuguseid vastutõendeid äh, selle kohta, et me eksime. Pea-, peale selle USA ja NATO lähevad edasi järgmise faasiga, nagu Roberto just ütles mis puudutab raketi kaitse lõpplahendust, siis Venemaa jaoks on väga oluline saada kindlaid tagatisi selle kohta, et USA ja NATO äh, raketikaitsealane tegevus ei hakka õõnestada Venemaa, õõnestama Venemaa strateegilise heidutuse potentsiaali. vastavalt selgetele äh, sõjalistele kriteeriumitele äh, välja toodud sellised kinnitused võimaldaks meil tõesti üles ehitada öö, tõhus kaitsesüsteem tõrjumaks piiratud äh, raketiohtu väljastpoolt Euroopat. ning lõpetuseks veel üks oluline asi, Euroopa äh, kaitsekilbi ehitamise juures tuleb mõelda Euroopale kui tervikule. sinna ei kuulu mitte ainult, ainult Euroopa Liidu või NATO riigid, vaid suur hulk muidki Euroopa riike. selles mõttes on julgeoleku jaot-, jagamatuse põhimõtte äh, järgimine, äh, mida võtavad tõsiselt kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, väga oluline. olulisem kui kunagi varem, suur tänu! aitäh! nüüd on võimalik saadikutel äh, küsimusi esitada, proua Kopa, suur tänu nende ettekannete eest ilmselgelt ei ole see praegusel hetkel lihtne teema arutada, see raketitõrjekilbi küsimus. minu küsimus on härra Kortšunovile suunatud. me jälgisime tähelepanelikult hiljutisi deklaratsioone pärast Iraani alast otsust. selle kohta, milline on Venemaa seisukoht nimelt, et Iraanilt enam ohtu ei tulene. seega on võib-olla terve projekt kasutu. vahest äh, räägiksite sellest teemast põhjalikumalt, kas te ei arva mitte, et praegu on liiga vara öelda, et Iraanist mingisugust ohtu ei tulene? siin parlamendis jälgisime me tähelepanelikult selle kokkuleppe sõlmimist, me oleme optimistlikud, aga minu arvates on meil vaja rohkem aega selleks, et olla kindlad, et kõik kokkuleppe klauslid oleks ka ellu rakendatud. niisiis ma kardan, et Venemaa on äh, natukene kiirustanud äh, oma järeldustega selle kokkuleppe järel. suur tänu. proua Kronberg, palun. aitäh. räägiksin ka Venemaa NATO koostööst raketid Äh, tõrjekilbi asjus. kõigepealt see, et on kaks erinevat äh, tõrjesüsteemi. härra äh, Kortšunov juba viitas, et tulenevalt lõikest viis ei tehtud seda ühte tõrjesüsteemi, vaid tehti kaks koordineeritud süsteemi. kas sellel oli see, see oli see ainuke põhjus või on neid põhjuseid veel? samuti küsiksin ma tehnoloogia siirde kohta kui ma nüüd õigesti aru saan, siis kui on üks integreeritud raketitõrjesüsteem, tähendaks see ka seda, et et äh, ameeriklaste tehnoloogia antakse ka venelastele üle ning ma mõistan, miks ameeriklased seda võib-olla väga ei soovi. seega äh, äh, kas te arvate tõesti, et lõige viis on tõesti ainuke põhjus? ning teine küsimus puudutab neid õiguslikke ja poliitilisi tagatisi. kui me räägime siis sellest, et kas see raketeerikilp äh, on tõesti suunatud Venemaa vastu, Venemaa on soovinud õiguslikke tagatisi, äh, samas NATO ja USA on andnud ainult poliitilisi tagatisi. vahest kommenteeriksite ka seda küsimust äh, ka NATO poolelt, aitäh. härra Terho, järgmisena lihtsalt teile ka teadmiseks, et tema on ka järgmise raporti raportöör, millest me täna veel räägime ja see puudutab siis ka Euroopa rakitõrje kil-, eh, raketitõrje kilpi ja selle poliitilist ja strateegilist mõju. palun, härra Terho. räägiksin samal teemal enam-vähem edasi. ma päris täpselt ei mõistnud teie ees seisvaid probleeme läbirääkimistel. mõlemad pooled vähemalt sõnades tunduvad olevat valmis koostööd tegema, aga millised on need konkreetsed probleemid läbirääkimistel siis? ja teisalt, millised võiks olla siis lahendused? härra Koršunov ütles, et Venemaal on vaja tagatisi, milliseid konkreetseid tagatisi te silmas peate, mida teil teiselt poolelt vaja on? aitäh, härra Terho! ning härra Samka, tema on endine Poola kait-, äh, asekaitseminister, et te teaksite. kui tohib, siis kõigepealt tahaksin ma teid tänada. tahaksin teid tänada selle eest, et äh, meil oli võimalus ära kuulata need erinevad arvamused sellel teemal. minu arvates on juba see väga hea. mul on omalt poolt mitu küsimust selles arutelus peaks aluseks olema ohtude hinnang, mis e, ei eksisteeri mitte ainult täna, vaid mis võivad esile kerkida kunagi tulevikus. minu küsimus on seega järgmine. mul on jäänud mulje, et e, siin on, ollakse eriarvamusel. E, küsiksin härra Saadra ja Venemaa NATO saadiku es esindaja käest millised on teie arvates tulevikuohud äh, järgmise mõne aasta jooksul? põhjus selleks küsimuseks on see, et me oleme tunnistajaks väga kiirelt muutuvale olu-, olukorrale, näiteks see, mis toimub Iraagis, ka Iraanis. arutelud on näidanud, et öö, meie aasta aega, aasta aja tagune oht ei pruugi olla ohuks homme enam. seda esiteks, järgmine küsimus härra Kortšunovile. Te kasutasite argumenti, et raketitõrjekilbi toimimine nõrgendaks teie heidutusvõimekust me teame, et osa teie võimekusest on just see heidutusvõimekus. vahest selgitaksite, miks see teie heidutusvõimekust vähendab, sest NATO peakorteris räägitakse hoopis muud asja, et see ei ole üldse selle kaitsekilbi eesmärk. seda kilpi võib kasutada erinevate suundade vastu. ja veel järgmine küsimus, me teame, et kaitsekilbil on mitu tasandit mitu kihti. kui loodaks ühtne kaitsekilp, siis kas oleks kaasatud ainult ballistilised raketid või oleks see võimalik, võimeline tõrjuma ka madalamalt lendavaid rakette, millel on lühem tegutsemisulatus? suur tänu, järgmisena proua Petrovitš, uus Horvaatia saadik esimest korda sõna võtmas. aitäh! kõigepealt suur tänu ettekannete eest, härrased. tutvustaksin ennast lühidalt. mina olen uus Euroopa Parlamendi saadik, aga ennem seda olin ma NATO esindaja Horvaatiast. härra Kortšunov, oma sõnavõtu lõpus mainisite te, et olulised on NATO ja Venemaa vahelised suhted ka riikidele väljaspool Euroopat. minu kodumaa on Lääne-Balkanil ning läbi NATO üritame me hoida ka tihedaid suhteid naaberriikidega, ma tahaksin teada, kuidas see olukord mõjutab julgeolekuolukorda Lääne-Balkanil, aitäh. suur tänu. vahest härra Kurtšunov vastab esimesena viis-kuus minutit näiteks küsimusi oli väga palju, seetõttu äh, oli raskusega nende ülesmärkimisega, kuid alustades proua Kopa küsimuses, kas pole liiga ennatlik teha järeldusi selliseid, nagu tegi härra Lavrov, kes ütles, et kui Iraani tuumaküsimus laheneb, siis ei ole enam vaja ka sellist raketikilpi, mida NATO on praegu loomas. loomulikult see on ennatlik, sest protsess alles algab, algavad äh, arutelud. kui me aga näeme, et Iraani poolt enam ohtu ei ole, siis äh, milleks on vaja sellist äh, raketi tõrjesüsteemi Euroopas, sest Põhja-Korea on piisavalt kaugel. võib-olla Vaikse ookeani piirkonna jaoks on ohtu Põhja-Korea poolt, kuid mitte Euroopas. teiseks, ma tahaksin viidata eh, Londoni strateegiliste uuringute instituudi hiljuti avaldatud uurimistulemusi, kus kinnitatakse, et Iraan ei saa veel äh, kontinentide vahelist äh, ballistilist rakette äh, järgmise viiekümne aasta jooksul. artikkel viis. kas Venemaa näeb viienda artikli kasutamises kui põhilist takistust ehitada üks ühtne raketitõrjekilp koos NATO-ga. küsimus on selles, kuidas viiendat artiklit tõlgendatakse, sest me teame, et tegemist on rohkem kui kuuskümmend aastat vana leppega. kui näiteks NATO riikide sõjaväeüksused on Afganistanis ja mõned NATO riigid panustavad rahaliselt või logistikateenustega teistele sõjaväeüksustele, kas see tähendab ka julgeoleku allhankeid või mitte. ja siis tehnoloogiasiire. ma ei usu, et ameeriklased väga sooviksid eurooplastele oma tehnoloogiat üle anda. tegemist on äärmiselt äh, delikaatse, tundliku teemaga ja ettepanek äh, luua selline üks ühtne süsteem ilma ameeriklaste tehnoloogiatega. ameeriklased suudavad suurepäraselt äh, atmosfäärist kõrgemalt rakette tabada. meil on oma Venemaa süsteem, mis tegutsevad ka madalamatel kõrgustel äh, meil on oma süsteemid, mis aitaksid ka NATO võimekusel paremini toimida. ma arvan, me isegi ei lootnud, et selles osas ameeriklased meile oma tehnoloogiat pakuvad. võib-olla Roberta saab paremini vastata sellele küsimusele. millised on poliitilised garantiid? poliitilised garantiid on küll tähtsad, kuid need on muutlikud. kui Valgesse Majja tuleks uus valitsus, McCaini poolt juhitav või kellegi teise poolt, siis äh, ka poliitilised garantiid võivad muutuda. mis on aga õiguslikud garantiid? garantiid, mis muudavad meie suhted stabiilseks ja jätkusuutlikeks vähemalt mingis, mõne aja jooksul. milliseid julgeolekutagatisi me vajame? me vajame väga palju tagatisi, mis oleksid kindlamad kui poliitikute kinnitused, et seda süsteemi ei kasutata Venemaa vastu. me soovime näha sellist kokkulepet ka paberil, kui palju raketitõrjesüsteemi tõrjerakette on NATO-l vaja, NATO-l sada, kakssada, kuhu need paigutatakse, kas sellest piisab, millise kiirusel nad lendavad ja tegutsevad. ja kui me näeme neid raketitandreid, mida kavandatakse Rumeeniasse ja Poolasse, tekivad meil kahtlused kas need on mõeldud lõuna poolt tuleva ohu vastu, on selge, et mitte Põhja-Korea ohu vastu. me lähtume sellest, et Euroopa raketitõrjesüsteemi arhitektuur on teema, mida me koos arutame, kavandame ja ma alustasin oma sõnavõttu äh, Anders Borasmusseni sõnadega kahe tuhande kümnendast aastast, et me ehitame koos, me toetame koos, me jagame kulud omavahel. kuid kahjuks järgmised arengud näitasid, et NATO poole peal asjad kulgesid teises suunas, kahjuks loomulikult ohuhinnangud on väga olulised, eriti raketiohuhinnangud. kuid minu teada isegi NATO riikides ei valitse üksmeelt selles küsimuses küsimus Balkani, NATO, Venemaa vahelise koostöö kohta, nagu ma teist aru sain, kuidas see mõjutab ka Balkani piirkonna riike? Balkani riigid ei ole Venemaa naaberriigid me teame, et mõned äh, Lääne-Balkani riigid soovivad äh, liituda NATO-ga, äh, teistel riikidel nagu Serbial on teatud reservatsioonid selles suhtes. me oleme teadlikud ka NATO peasekretäri avaldusest, kes ütles, et kõik piirkonnad peaksid olema integreeritud sellesse Atlandi struktuuri kui Serbial on oma reservatsioonid selles osas, siis tuleks arvestada ka selle riigi seisukohaga. vaatamata sellele, et äh, nii kõrge ametnik nagu NATO peasekretär, kes samal ajal juhib ka NATO Venemaa nõukogu, on seda öelnud. suur tänu, härra Zadra. ma tean, et te tahtsite kommenteerida ka seda, mida ütles äh, Venemaa alalise esindaja kohusetäitja. ma püüan äh, vastata ja ma loodan, et äh, mul ei jää midagi vahele. kõigepealt tahaksin öelda, et et kõrgemal poliitilisel tasandil on tehtud poliitiline avaldus, et NATO raketikilp ei ole suunatud Venemaa vastu ja ei saa olema suunatud seega mitte ainult ei ole, vaid ei hakka ka edaspidi õõnestama Venemaa heidutusvõimetust. sellele kohustusele äh, kirjutasid alla NATO osalisriikide riigipead. ma saan aru, et te soovite õiguslikke tagatisi, kuid ma vastaksin sellele, et kui on saadud poliitiline kohustumus kahekümne kaheksa riigi pea- ja valitsusjuhi poolt kõigemal poliitilisel tasandil peakski olema väga tugevaks kinnituseks tei-, esiteks. ja nüüd teiseks. Te teate äh,, süün-, künnikud ütlevad, et sellega üritatakse selle abielu lepingu nii-öelda ka ukse kaudu sisse suruda, kuid sellele lepingule kirjutasid alla ainult kaks riiki. kas küsimus on, kas meil õnnestud see abielu leping läbi tagaukse sisse suruda ja ma tean, millised raskused sellega kaasnevad, vähemalt üks kahekümne kaheksast liitlasriigist ütleb ei. ja NATO ei ole eriti tugev õiguslike dokumentide esitamisel parlamendile ratifitseerimiseks. see ei ole NATO tugev külg. teiseks, mulle tundub, et Äh, me oleme juba nii lähedale jõudnud võimalusele ületada meievahelised varjud. Lissabonis me nagu käivitasime selle protsessi, kuid see hoog taandus. ma loodan, et see taastub. Äh, põhiprobleemiks on usalduse puudumine. ajakirjanduses toimuvad arutelud väga sageli ja on valesti sõnastatud, öeldakse, et NATO raketikaitsesüsteem hakkab õõnestama Venemaa heidutusvõimekust, kuid tegeline, tegelik debatt ja teie ütlesite selle välja, on USA ja NATO teljel. ma tean, et siin on ka teisi aspekte, kosmos, äh, ülemaailmsed löögijõuvõimekused ja kõik need küsimused koos äh, aitavad mul aru saada ka Venemaa seisukohta. me ei keskendu ainult NATO raketitõrjesüsteemile ja ALTBBM ei ole selline süsteem, mis peaks heidutama Venemaa, eh, mis peaks õnnestama Venemaa heidutusvõimekust. millised on tegelikult probleemid, on minu vastus härra Terholo. tupikseis Äh, dokumentide üle, mille üle läbirääkimised on toimunud. me viisime läbi ühisanalüüsi, neid dokumente on rohkem kui kakskümmend korda üle vaadatud, selles dokumendis on väga palju teksti nurksulgudes äh, esile tõstetud, maha tõmmatud ja me pole suutnud nendest probleemidest üle saada, sest need laused peegeldavadki meie erimeelsusi ja seetõttu äh, edasiminek on takerdunud ja me oleme jõudnud tupikusse. ja teiseks aruanne, äh, mis koostati pärast eelmise aasta õppusi ja me ei saa seda aruannet äh, lõplikult vormistada põhjusel, et Venemaa tõlgendab seda niimoodi, et õppused toimusid ja mu kolleeg ütles, ja need ettevõtmised näitasid, et ühissüsteem on parem, kuid kahjuks me ei saa selliseid järeldusi teha ühe ettevõtmise põhjal, meil on rohkem selliseid ettevõtmisi, simulatsiooni vaja ja seetõttu oleme erinevalt tõlgendanud neid tulemusi. kui me räägime nüüd ohust, hmm, ei ole mõtet rääkida Iraanist, ma tahan öelda, et NATO ei näita näpuga ühegi riigi suunas äh, seda on oluline rõhutada. ja Prokopa vist ütles, et, et see ei ole Tom ja, ja Jerry multikas, et üks midagi näitab, teine näitab vastu, üks peidab, teine peidab samuti. on julgustav, et Iraani küsimuses on edasiminek eriti tuumaprogrammi osas ja mitte ainult ballistiliste ründerakettide osas see on väga julgustav edasiminek ja ka riigipead ning valitsusjuhid on teinud avalduse selle kohta, et kui oht muutub, kohandab ka NATO oma tegevust. me ei ignoreeri seda, ma ei seo seda vahetult Iraaniga, sest nagu ma ütlesin, NATO ei näita ühegi riigi suunas Äh, võib-olla liitlasriigid võivad seda teha, kuid NATO kollektiivselt seda ei tee. kas midagi jäi vahele? juhtimine ja artikkel viis. minu arvates on see kunstlikult üles puhutud debatt. ma olen kuulnud, et teinekord meie liitlased ütlevad, me ei saa seda Venemaaga koos teha, kuna Venemaa ei ole NATO liige. ja ma tunnistan, et NATO ei ole, äh, vabandust, et Venemaa ei ole NATO liige, kuid ma ei kasutaks seda argumenti ise. kuid äh, samas ma olen sunnitud nentima, et äh, ka Venemaa kasutab seda argumente. Venemaa ametnikud on korduvalt öelnud, et mitte keegi peale Venemaa ei vastuta Venemaa territooriumi kaitse eest. seega olukord on sama mõlemal poole peal. meie ütleme, et me ei saa seda teha viienda artikli pärast ja Venemaa ütleb, et ainult meie vastutame oma julgeoleku eest. see näitab seda, et põhiliseks on ikka usalduse puudumine. ja sellega ma tulen tagasi oma märkuse juurde, et me peame siiski suutma üle oma varju hüpata, kuid seda me ei ole suutnud teha ja ma lõpetuseks rõhutaksin, et, et Nikolai rõhutas julgeoleku jagamatus ja võrdsed võimalused. Venemaa ametnikud on viimastel aastatel neid märksõnu pidevalt kasutanud ja need on just küsimused, millega me peaksime tegelema ja me peame selleks otsima võimalusi. ma ei usu, et see on saavutatav ainult läbi raketitõrjesüsteemide, ilmselt on ka teisi tegevusvaldkondi, kus me peame nende probleemidega tegelema. sest äh, hetke eesmärk ei ole mitte niivõrd kokkulepe raketitõrjesüsteemi osas, vaid äh, et saada, saavutada kokkulepe, et me usaldame teineteist ja et me suudame mineviku varjudest lahti saada. ja suur tänu, härra Fla-, Franz Kleheg, äh, meie arutelu lõpetuseks saab sõna. suur tänu, härra esimees, tegelikult on väga raske äh, kokkuvõtteks midagi öelda, ei äh, kokkuvõtted selle kohta, mida meie sõnavõtjad ütlesid. ma tõin välja kolm aspekti ja ma võib-olla lisan ka omalt poolt paar sõna nagu mitmed rõhutasid, koostöö, koostöö Venemaa ja NATO vahel on viimastel aastatel raugenud. pärast äh, vastastikuseid avaldusi ja esimest äh, õppust, äh, ühiskeele puudumist arengut ei toimu ja olles kuulanud mõlemat sõnavõtjat, ilmselt lähiaastatel äh, suurt edasiminekut ei ole oodata. samas aga on huvitav äh, tõdeda, et, et kui usaldus katkeb mingil ajahetkel, siis ilmselt on selle põhjuseks midagi suuremat. ja härra sa-, saadrades, et võib-olla tasuks seda küsimust põhjalikumalt uurida. korduvalt mainiti ka julgeolekuolukorra dünaamikat, kas valitseb oht, kas homme valitsevad ohud, kas kümne aasta pärast on ohtu. praeguses õhkkonnas on väga raske ennustada. raketitõrje süsteemi ehitamine ei ole tehnoloogilises mõttes kerge ülesanne, on vaja saavutada väga õige äh, tasakaal, kui me räägime just äh, suure tegevusulatusega rakettides ja nüüd Iraani äh, leping tuumakontrolli kohta ei tähenda seda, et raketitõrjeprogrammid peatatakse ja on huvitav jälgida, mis järgmiste kuude jooksul selles osas toimub, eriti seoses Iraani raketiprogrammiga. nii kaitse kui ka ründevõimekuse arendamine nõuab aega. Neid ei ole võimalik välja arendada aasta või paari kuu jooksul. seega olge väga ettevaatlikud, enne kui te millestki loobute, jälgige, mida teised teevad ja see on äärmiselt oluline kõikide osapoolte jaoks. seega mõlema poole peal on vaja arenguks aega ja e, kui me näeme taevas ühte len-, lindu lendamas, see ei tähenda seda, et homme saabub kevad. ja kui me räägime usalduse äh, loomisest ka mm, väljaspool raketitõrjesüsteemi, eh, siis eh, me võiksime rääkida ka tsiviil- ja sõjalisest koostööst. Äh, seega rakettide allatulistamise võimekus toob kaasa ka tagajärjed maa peal sest äh, seda jama ei hakka puhastama pärast sõjaväelased, vaid äh, tsiviiljõud, äh, esmasreageerijad ja selles osas nii NATO kui Venemaa peaksid kaaluma võimalust vahetada omavahel informatsiooni, läbi viia õppusi, üles ehitada juhtimissüsteem sest sellest oleks abi mitte ainult raketitõrje olukorras, vaid ka teistes piiriüleste katastroofide puhul, näiteks suurte tulvavete puhul või tuumakatastroofide puhul. ja äh, sellega ma nagu võtsin kokku eelkõnelejate poolt öeldu, äh, lisades paar oma kommentaari. Uh, suur tänu kõikide kommentaaride eest kõikidele meie tänastele esinejatele minu poolt jääb üle ainult öelda, et pole vähimatki kahtlust, me räägime sellest teemast tulevikus veel. suur tänu! aga me jääme sellesama teema juurde praegusel hetkel. nüüd on meile palju infot juurde antud, peetud meile loenguid siin ja nüüd oleme selle võrra targemad raketitõrjesüsteemi küsimuses ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, teema on sama. nimelt Euroopa raketitõrje kilp ja selle poliitiline ning strateegiline mõju. raportööriks on härra Sampo Terho, palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. ma räägiksin esialgu äh, soome keeles, nii et palun äh, pange aga kõrvaklapid pähe. nii, head kolleegid, tässä raportissa keskityn karto- selles raportööris püüdsin ma kaardistada Euroopa äh, kaitsepoliitika äh, äh, eri mõõtmeid ja raketitõrjekilbi eri mõõtmeid ja võimalusi. ma püüdsin seda teemat käsitleda võimalikult neutraalselt, tuuma oht, tuumarünnaku oht on Euroopas endiselt reaalne, ehkki väike, aga sellegipoolest me peame seda ohtu arvesse võtma ning peame sellesse, sellesse tõsiselt suhtuma hoolimata sellest, et Euroopa raketitõrje kaitse tekitab suuri kirgi, siis äh, ma loodan, et me suudame raketitõrje tõrjele äh, läheneda tehniliselt ja äh, praktiliselt. ma pean silmas seda, et meie raporti koostamisel peaksime, et otsuste tegemisel peaksime lähtuma analüüsimistest kulude ning kasude kohta raketitõrje kaitse loomine, see otsus peaks olema praktiline, mitte aateline. otsus peaks põhinema faktidel ning tuleb lähtuda kulutõhususe analüüsist. raketitõrje on väga kallis projekt ja ma usun, et praegusel hetkel ei ole meil piisavaid neutraalseid uuringuandmeid, mille põhjal ratsionaalseid otsuseid langetada raketitõrje küsimuses. seetõttu teen ma ettepaneku, et seda valdkonda täpsustatakse ning et meil oleks rohkem andmeid selleks, et me saaksime rangetada paremini põhjendatud otsuse selle raketitõrjekilbi loomise kohta või sellest loobumise kohta ma teen oma ettepanekuid selle kohta, kuidas analüüsidelt võimaliku süsteemi ülesehitamiseni liikuda oluline on ka võtta arvesse sellise süsteemi strateegilist mõju, kuidas see mõjutab meie ühist kaitsevõimekust ja milline oleks Venemaa reaktsioon sellise süsteemi ülesehitamisele, selle kohta me saime pisut ka teadmisi juurde täna. koostöö Venemaaga oleks äh, mõistlik lahendus, pidades silmas seda, äh, kui olulise tähtsusega süsteemiga on tegemist ning äh, tuleb arvesse võtta ka seda, et äh, ilma komandoahelata äh, kus suudetakse teha otsuseid raketitõrje kasutamise, süsteemi kasutamise tõttu, ei ole sellest mingit kasu. ma ootan suure huviga teie kommentaare ja teie täpsustusi minu tehtud tööle, aitäh! Thank you very much, Mr Terho um, now I'm, I'm in a bit strange situation because I have to give floor to myself because I'm also ja nüüd ma pean andma sõna iseendale, sest olen ka selle raporti variraportöör. esindan siis Rahvaparteid. ja kuna tegemist on tehnilise teemavaldkonnaga, siis kavatsen ka mina oma sõnavõtu esitada poola keeles, pange aga kõrvaklapid pähe tahaksin tänada härra Terhot. tema raporti struktuur on mulle meeltmööda. ja äh, tema dokument on koostatud äh, järjepidevalt, mõningaid kommentaare me siiski esitame, aga ootan juba põnevusega selle resolutsiooni ettepaneku lõpp-projekti. selle dokumendi pealkirjaks on Euroopa rakitõrje kilbi ning selle poliitilise ning selle poliitiline ja strateegiline mõju, aga pidades silmas, et ähm, seda, mida me kuulsime praegusel hetkel NATO-s ehit-, NATO poolt ehitatava Euroopa rakide, raketitõrjed kilbi kohta, me peaksime konkreetselt sellele projektile ka viitama, olles selle resolutsiooni ettepaneku projekti läbi lugenud, on mul omalt poolt mõningad konkreetsemad kommentaarid. kõigepealt variraportöörina leian ma, et lugedes seda dokumenti võib tekkida mulje, et kirjeldatakse olukorda, kus Euroopa Liit kavatseb esitada omaenda raketitõrjekilpi ma arvan, et me peaksime pöörama roh-, pöörama rohkem tähelepanu äh, just nimelt NATO raketitõrje kirbile, pidades silmas äh, Lissabonis ning Chicagos langetatud otsuseid, äh, mille eesmärgiks oli tagada raketikaitse kogu NATO territooriumile Euroopas, sellepärast et nüüd me läht-, lähtume raketitõrje võimest NATO kontekstis. liikmesriikide liikmesriikide vabatahtlikku panust kasutatakse ära ning kasutatakse ka ära ühti, ühist juhtimissüsteemi, mida tuleks, sellele tuleks viidata. süsteem peaks käivituma, peaks olema operatsioonisüsteem, seda öeldi välja Chicagos ja ma arvan, et me peaksime Äh, viitama sellele, et NATO süsteem ja Ameerika süsteem peaksid äh, olema koostalitusvõimelised, peaksime viitama ka sellele, et raketitõrjesüsteem on äh, kaitsesüsteem, mille arendamine peab käima käsikäes rünnakusüsteemide arenguga. kakskümmend kaheksa valitsusjuht ja riigipead kinnitasid, et see süsteem on mõeldud NATO territooriumi kaitsmiseks Euroopas ja see territoorium siis peaks hõlmama NATO liikmesriike, Mandri-Euroopat, Briti saari, Ühendkuningriiki ja Gröönimaad ja põhjenduspunktis B ma arvan, et me peaksime sisse tooma Äh, Ameerika Ühendriik, peaksime esimese osa asendama sellega, et see on Ameerika Ühendriikide NATO-s osalemise äh, sümbol. süsteem ei ole mõeldud äh, konkreetselt selle riigi kaitseks, milles süsteem asub. süsteem kaitseb riike, mille, milles on võimed Poolat, Ungarit, aga samad süsteemid saavad kaitsta ka naaberriike artiklis kaks on raportöör öelnud, et Ameerikas tehtud otsustele vastavalt äh, ei äh, ole siia kaasatud neljandat äh, faasi, kus on kaasatud mandritevahelised esimese põlvkonna raketid nii et äh, tulevikus peaks kaitse selliste ohtude äh, vastu olema, oleme me kaitsnud Ameerika territooriumilt äh, pärinevate rakettidega. raketi, siin on samuti öeldud, et tuleb ehitada raketitõrjekilp, see peaks olema faas number viis, see on artiklis viisteist, ma arvan, et Äh, viienda faasi mainimine oleks äh, asjakohane ainult siis, kui Euroopa Liit otsustab, et nad peavad ehitama raketitõrjekilbi sellise ohu vastu nagu Põhja-Korea, Põhja-Korea. ehkki me teame, et Põhja-Koreal on äh, tuumarelv, oht tundub siiski praegu väike mis puudutab Iraani, siis äh, siin me ei räägi mandritevahelistest äh, ballistilistest rakettidest, vaid äh, keskmaa rakettidest. ja kui meid rünnatakse keskmaa, kui meid saab rünnata keskmaa rakettidega, pole vaja pingutada ballistiliste rakettide kasutamise nimel no,. NATO kilbi äh, kolmas faas aitaks meid kaitsta, aga meid mitte eriti arenenud ballistiliste rakettide eest äh, või nende rakettide esimese põlvkonna eest. siis veel, äh, mida me rääkisime Venemaa, Vene Föderatsiooniga, kommentaarid selle kohta on liiga kaitsepositsioonilt esitatud, raketitõrjekilp ei ole esitatud, ehitatud liiga ei ole ehitatud Venemaa kaitseks, aga, aga Venemaa osalema kutsumine äh, selles koostöös osalemiseks äh, on ka minu arust liiga ennetlik. Venemaa on äh, äh valmis koostööd tegema NATO-ga, kuid süsteemid on eraldi. Chicagos pakkusime välja Venemaale äh, läbipaistvuse režiimi äh, aga see peaks, äh, läbipaistvus peaks töötama kahes suunas, me peaksime kutsuma venelasi üles tegema koostööd konstruktiivselt. ja äh, me ei tohiks, me ei tohiks olla mingisuguseid äh, koostöö äh, takistusi küll ma arvan, et me peaksime siia lisama äh, artikli, mis käsitleb Genfi läbirääkimisi kolm pluss kolm, sellepärast et äh, raketitõrjekilpe, kilpi ehitatakse, ka pidades silmas võimalikku Iraani ohtu. vastavalt nõu uuele kokkuleppele suudavad ainult uraani rikastada viie protsendini ja kõik, mis on viiest protsendist üle, tuleb hävitada ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes on väga oluline see, et pädevused ja äh, jurisdiktsioon pannakse selgelt paika, kui kolmandat, kui me NATO liikmesriikidele on kolmandate riikide poolt oht, siis äh, NATO peab äh, esi-, no Põhja-Atlandi lepingu artiklist viis äh, lähtuvalt ka abi osutama. nii palju minu poolt, proua Koppa, palun. suur tänu. meie variraportöör härra Paško praegu esineb äh, konverentsil, mis on mõeldud meie ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika ülevaatamisele Berliinis, nii et äh, ma edastan meie fraktsiooni sõnumi teile. praegusel hetkel selle rap-, resolutsiooni ettepanek, mille on esitanud äh, härra Sampo Terho, on otsekui töödokument, millest lähtuvalt me võime edasisi arutelusid jätkata. leiame, et praegust teksti tuleks põhjalikult muuta see te tekst tuleb üle vaadata peamiselt kolmel põhjusel. kõigepealt paistab, et praegune ettepanek pole faktiliselt õige. härra Terho leiab ühelt poolt, et NATO raketitõrje äh, kaitseb äh, NATO võtme äh, elemente, kuid ei paku piisavalt kaitset kogu Euroopa rahvastikule. teiselt poolelt on see, suurendanud toetust äh, Euroopa raketitõrjesüsteemile, mis tugevdaks äh, NATO äh, raketitõrvekilpi. ja seda toetust mõjutab, mõjutavad eelarvekärped ning finantskriis. me peame olema realistlikud. me tea, me ei tea mingi, ühestki Euroopa Liidu projektist selles kontekstis meie fraktsioon on äh, aidanud kaasa ühise välis- ja julgeolekupoliitika ja ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raportite koostamisele äh, viimasel ajal kogu aeg ja me oleme rõhutanud koostööd, koostöö NATO, koostöö vajalikust NATO-ga ja ka üleatlandilise koostöö vajalikku, siis äh, mis puudutab meie raketikaitset, ühist raketikaitset, kaitset, siis meie esitame muudatusettepanekuid, et NATO ja Euroopa Liit peavad teineteist täiendama, siis äh, lisaks sellele me peame arvesse võtma ka viimaseid arenguid äh, NATO ja NATO liikmesriikide vaheline, sealhulgas Venemaaga seoses äh, ja seda raketitõrjega seoses. Need side, seosed on keerulisemad, kui praegusest ettepanekust välja tuleb peaksime kasutama ka ballistilise raketitõrje mõistet. raketitõrje kilp on märkimisväärselt keerulisem mõiste ning äh, nende terminite segiajamine tekitab kõigis segadust. ja siis äh, lõikes neli on rõhutatud, et need äh, osapooled, kes ei järgi traditsioonilist arusaama mõistusepärasusest. see sellist sõnastust sedalaadi dokumentides kasutama küll ei peaks. ja siis äh, lõige seitse, siin on kirjutatud, et äh, murettekitav tõsiasi, et tuhanded äh, töötud endised Nõukogude tuumateadlased kujutavad jätkuvat ohtu seoses ohtliku teabe edastamisega. ma arvan, et sellise teksti puhul selline sõnastus ei kõlba ja seda kavatseme omalt poolt ka parandada. igal juhul härra Pasku on valmis raportööriga koostööd tegema, valmis koostööd tegema teiste variraportööridega, nii nagu ka meie komisjoni sekretäriaadiga, et äh, me saaksime parandada seda raportit, mis on Euroopa kaitse seisukohast äärmiselt oluline, aitäh! suur tänu, proua Kapa! proua Kroonberg, palun! Thank you First of all, I agree with the raporteur, Sam Poterho, that, that uh, the ana- suur tänu, kõigepealt ma nõustun raportöör härra Terhoga selles, et raketitõrje kilbi uuringud peaks põhinema analüüsil, faktidel. asi on lihtsalt selles, millist analüüsi meil on vaja. ma arvan, et Euroopa Liidu peamine eesmärk äh, kaitsikte samas äh, raketitõrjekilp äh, tekitab konflikte nii kohalikul tasandil kui ka rah-, rahvusvahelisel tasandil, seda võib näha ka Venemaa ja NATO vahelistest suhetest. siin tuleks välja tuua ka öö, äh, öö, raketitõrje ning öö, tuumarelvade ja kanderakettide leviku vahelist sidet ei ole tõsi, et see aitab äh, vähendada levikut. kui vaadata Hiinat, siis Hiina tuumaarsenal on justkui ohus ning nad mitte ainult ei kaasajasta, vaid ka laiendavad oma tuumaarsenali. see suurendab ka Lähis-Idast tulenevaid ohte äh, suurendab ohtu, et äh, raketitehnoloogia ja tuumarelvade levik laieneb. oluline on mõista, et leviku tõkestamine on hoopis muu küsimus kui äh, raketitõrje. nüüd ohud, Iraani mainiti siin ohuna, aga algsetes NATO dokumentides räägiti ka sellest, see võeti välja, sest sealt, sest NATO, äh, Türgi otsustas, et Iraan ei ole oht. ning üldiselt NATO-s on kolmkümmend, NATO seisukoht on, et kolmkümmend riiki suudavad raketid Euroopani saata. niisiis, äh, ohud on palju mitmekesisemad kui lihtsalt Iraanist tulenevad. loodetavasti see Iraani oht võetakse siit ka välja raportis on ka ettepanek, et tuleks leida mingisugune institutsionaalne lahendus, kus NATO, Euroopa Liit ja Venemaa saaks koostööd teha. ma arvan, et see just eelmi-, eelmine kuulamine kinnitas meile, et praegusel hetkel ei ole mingisuguseid tingimusi selleks, et edendada institutsionaalset koostööd tegelikult kaks aastat tagasi tingimused institutsionaalseks koostööks olid olemas, nüüd aga nad on kadunud. selleks on mitmeid põhjuseid ning nendest täna ka juba siin räägiti. raport räägib ebaratsionaalsetest osapooltest, nagu näiteks äh, kuritegelikud riigid, liidrid, kellel ei ole midagi kaotada ja nad saadavad siis äh, raketid võib-olla ka tuumarelvadega Euroopasse minu arvates see raketitõrjekilp on liiga kallis projekt, et lihtsalt ebaratsionaalsete osapooltega tegeleda, selleks on muid võimalusi maailmas. seega raketitõrje ei ole minu arvates lahendus mingi hullumeelse diktaatoriga tegelemiseks. kulusid on raske ka kokku lüüa praegusel hetkel. ma mõistan, et Sampo Terho soovib läbi viia kulutõhususanalüüsi, asi on aga selles, kas seda on võimalik teha neutraalselt. igatahes on seda väga-väga raske kokku lüüa. ning ma arvan ka, et NATO Euroopa liikmesriigid on alati arvanud, et USA maksab need kulud kinni, praeguses olukorras aga, kus USA tõmbab oma jõudusid Euroopast välja, ei ole realistlik oodata, et ameeriklased mõned kulud kinni maksaksid. võttes arvesse, et mitmed Euroopa riigid vaatavad nüüd üle oma kaitsekulutused, me räägime siin ka pooling ja sharing ust, siis väga äh, ebakohane on rääkida siin mingisugusest uuest süsteemist, mida veel pole tegelikult isegi olemas veel, ka raport täiesti õigesti mainib ära, et tehnoloogiliselt äh, tehnoloogiline teo, teostatavus pole ka veel tegelikult kinnitust leidnud. siin öeldakse ka, et Euroopa Liit muutub tõeliseks kaitseliiduks, kui me selle äh, äh, tõrjekilbi üles ehitame, ma arvan, et tehnoloogia ei ole kunagi mingisugust liitu loonud, peab olema kõigepealt poliitiline tahe. suur tänu ja nüüd proua Neits. aitäh! härra esimees, kolleegid, mina ei ole variraportöör, siin raporti puhul Andrew Duff ka ei ole. aga esimesel arvamuste vahetusel nii olulisel teemal peaksime ka meie midagi ikkagi ütlema. ma lugesin seda raportit ning meenutasin paar aastat tagasi toimunud arutelusid ja toona tundus kogu see mõte, et mingisugused äh, raketivastased radarisüsteemid äh, ehitatakse Euroopasse, siis tekitas vaidlusi, rääkisime sellest, kas meie peaksime nõustuma sellega, kas Euroopa Liit peaks olema ka seotud kuidagi selle programmi ülesehitamise ja ellurakendamisega ja nii edasi ja nii edasi ma mäletan üsna selgelt seda olukorda ning ma mõistan, kui keeruline see teema on. ning vaatamata suurtele pingutustele ei too raport täpselt äh, välja ikkagi, kui keerukas tegelikult see küsimus on. see oli üks element, teiseks see, kuidas näiteks, see on minu arvates punktis kaksteist, kus öeldakse, et kui see süsteem on elujõuline, siis peaks Euroopa Liit kaaluma selle ehitamist, ma pole päris kindel, kas selline otsene sõnastus siin peaks sees olema. veel üks märkus. ma kardan, et meie kolleeg on natukene libo, liiga optimistlik, kui ta arvab, et oleks lihtne luua mingisugune kava institutsionaalseks raamistikuks, mille all saaks äh, USA, Euroopa, NATO liikmesriigid ja mitteliikmesriigid ning ka Venemaa koostööd teha selliste keeruliste teemade kallal. ma võin juba teada anda, et me esitame suure hulga muudatusettepanekuid, millega me üritame selgitada teatud asju, meie seisukohti. minu järeldus on, et praegusel hetkel minu fraktsioonil on väga tõsised reservatsioonid selle kohta, mis siin raportis kirjas on. aitäh, proua Neits, härra Tänak, palun. mina ei ole ka minu fraktsiooni variraportöör, ma olen lihtsalt siin komisjonis asendusliige, aga raportit lugedes ma usun, et meie fraktsioon toetaks sellist raportit. me toetame vägagi ähm, raketivastast tehnoloogiat äh, sellise kilbi ehitamist selleks, et vältida ka kuritegelikku riiki või terroristi või mingit vaenulikku riiki kuskil kaugemal. meid ründavast ma ei soovi siin kedagi küll välja hakata eraldi tooma. aga see, et seda võiks teha Euroopa Liit, on unelm minu arvates. seda tuleb teha valitsustevaheliselt, kahepoolselt või läbi NATO minu arvates Euroopa ühine kaitse- ja julgeolekupoliitika ei võimalda seda. see sobib rohkem selleks, et hakkama saada Mali või äh, piraatlusprobleemidega. raketitõrjesüsteemi ehitamiseks see päris ei sobi. me tõenäoliselt toetame seda raportit, aga üks lõige huvitas siin meid, see, et see väide, et Pakistan võib anda, edastada tuumatehnoloogiat Iraanile ja Põhja-Koreale. umbes üheksakümne üheksandal, kahe tuhandendal aastal, kui mind siia just oli valitud, oli ka seal Iraani skandaal, kus Pakistani minister minu sõnavõttega hukka mõistis, kui aga kõik tõde välja tuli, siis ta tegelikult vabandas selle ropendamise pärast Äh, nüüd Pakistani tuumapommi isa, kes oli äh, koduarestis aastaid, on nüüd vaikselt lahti lastud, Pakistan vististi enam ei äh, osale sellistes salaplaanides. kas te meenutate lihtsalt toonast juhtu või on teil mingisuguseid uusi tõendeid, sest see on väga tõsine süüdistus, see, mis on kirjas lõikes seitse. aitäh, härra Akurakis palun, palun tehke väga lühidalt, sest me oleme natukene ajast maha jäänud. suur tänu, vabandust ja teen väga lühidalt, meie fraktsioon on selle raporti vastu, sest üldiselt oleme me selle süsteemi vastu. meie arvates ei anna see midagi juurde, otse vastupidi, suurendab see ebakindlust, vähendab julgeolekut ning põhjustab võidurelvastust. see raport üritab loomulikult leevendada tulevasi mõjusid, siin räägitakse ka väiksemast süsteemist, eks seda tulevikus ole näha, aga tuleb mõista, mis, millised tagajärjed sellel on eelmisel nädalal sõlmitud Iraani äh, tuumakokkulepe on palju parem võimalus edasi liikuda selles küsimuses. meil on vaja üldist tuumarelvade äh, kaotamist, desarmeerimist. suur tänu! härra Terho, soovite vastata, kommenteerida? Floor is yours. Thank you, Mr Chair. Well, I see we have a suur tänu. tundub, et meil on veel vaja kõvasti tööd teha. täpselt nii, nagu ma ootasingi, on igaühel oma väga selged vaated sellest te, sellel teemal. minu vaated väga paindumatud ei ole, ma olen valmis teiega arutama, kuidas seda dokumenti edasi arendada ega ma praegu rohkem eriti öelda ei saagi. meil on tõesti vaja rääkida nendest teemast, teemadest äh, hiljem, kui on esitatud ka juba muudatusettepanekud. et me siis näeksime täpselt, millises suunas fraktsioonid soovivad selle raportiga liikuda aga nagu öeldud, ma olen avatud kõikidele ratsionaalsetele ettepanekutele, ütlesin seda juba sissejuhatuses. ja seetõttu olen ma endiselt optimistlikult meelestatud, et me saame ikkagi lõpuks positiivse raporti kokku, aitäh! suur tänu! variraportööride nimel, ma arvan, võib kinnitada, et me üritame tõesti koostööd teha, et seda raportit parandada, suur tänu, härra Terho! teile veel meeldetuletuseks, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes jaanuar, see on teisipäev, kohe pärast meie tagasitulekut puhkuselt ja kell kaksteist on kellaaeg. niisiis tuleb ka puhkuse ajal suusatades muudatusettepanekuid rap-, äh, Terho raportile koostada täna tuleb tunnistada, on väga põnev koosolek. veel üks huvitav teema on ees. ja see puudutab äh, pärast Välisasjade Nõukogu kaitsealast kohtumist ja ettevalmistust kaitse- ja julgeoleku küsimust Euroopa Ülemkoguks. siin on kohal äh, poliitika ja julgeolek komitee esimees Walter Stevens ja Wolfgang Vosolbe, eh, Euroopa Liidu sõjalise staabi peadirektor kindralleitnant. me oleme sellest teemast juba paar kuud rääkinud. ülemkogu detsem-, detsembri ülemkogu läheneb eh, kiiresti, seega tuleks nüüd uurida, mis on toimumas ning mida võib tulevikust oodata? kõigepealt härra Stevens saab sõna. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka selle võimaluse eest äh, teie komisjoni ees kõnelda. ma olen seda juba korduvalt teinud, siis kui ma alles CMPD-d juhtisin. nüüd olen ma poliitika- ja julgeolekukomitee esimees siis, aga ma hindan vägagi kontakte parlamendiga ning äh, hindan ka väga häid äh, raporteid, mida on koostanud ka teie komisjoni liikmed, eriti julgeoleku ja kaitse küsimustes äh, ja pidades silmas ka ülemkogu. minu arvates need raportid on olnud väga head, andnud väga tõsise panuse. poliitika- ja julgeolekukomitee tegeleb äh, igasuguste poliitiliste küsimustega, aga muuhulgas ka ÜJKP-ga ütleksin paar sõna ülemkogu ettevalmistamisest, kõigepealt sellest protsessist endast ning siis paar sõna ka sisust. ja lühidalt räägiksin ka paarist küüm-, küsimusest, mis on seotud ÜJKP missioonidega. kõigepealt Euroopa kaitsealane küsimuste ülemkogu ja selle ettevalmistamine. Herman Van Rompuy lõi selle päevakorda panekuga tõesti astus sellega tõesti olulise sammu ning kaks tuhat kolmteist on seetõttu olnud tõesti ÜJKP aasta. paljudes küsimustes sellel, selles valdkonnas on edasi jõutud ning ma tahaksin veel kord tänada teid suurepäraste raportite eest, näiteks Kaaleri ja Kopa raportite eest, aga ka väliskomisjoni esimehe Broki raporti eest. meie koostasime vahearuande, mida said ministrid kommenteerida Vilniuses ning siis äh, tulime välja edasise aruandega ja nüüd on valmis ka Cathy Ashtoni lõppraport, mida ministrid on positiivselt tervitanud, see on hea alus edasi töötamiseks, järelduste koostamiseks. nüüd on lõpuks järelduste projekt äh, pärast vaidlusi valmis. mõned väidavad, et see on natukene pikk dokument, seitseteist lehekülge järeldusi, seal on kolmkümmend, nelikümmend äh, lõiget, seal räägitakse nii ÜJKP nähtavusest kui tegevustest, võimekusest, aga veel ühest asjast, mis algselt seal dokumendis sees ei olnud, nimelt äh, kaitsetööstuse baasist. seega äh, mainitakse ka tööstuse äh, elemente ning räägitakse ka komisjoni julgeoleku ja kaitsealasest tööst, mida võttis arvesse ka kõrge esindaja oma raportis. märkimisväärne on see, et poliitika- ja julgeolekukomitee viimastel aruteludel, kui me rääkisime sellest tekstist ning need probleemid kerkisid esile ka ministrit, ministrite aruteludes, olid seotud just tööstusega. kõigepealt kaitsetööstusbaasi ulatus, teiseks probleemid on seotud ka öö, mõneti turuprotektsionismiga, võrdsete võimaluste loomisega, suurema konkurentsivõimega, võib-olla turu avamisega ning kolmas, kolmandad probleemid olid seotud sellega, et meil on vaja stimuleerida koostööd võimekuse tõstmisel. mõned näiteks on kutsunud üles ka finantsstiimulite loomiseks, näiteks mingisuguste käibemaksuerandite kehtestamiseks ning see tekitas ka palju vaidlusi. Äh, ministrid saatsid dokumendi küll tagasi Coreperi, aga seal leiti üsna kiiresti lahendus. selle põhjal võib-olla need järeldused ei ole nii ambitsioonikad, kui teie soov, sooviksite, aga nad on realistlikud ja põhjalikud ning nende põhjalike järelduste öö, äh, alusel loob nüüd Van Rompuy öö, äh, personal lühema kokkuvõtte ministritel aruteluks. loomulikult läbib ka see dokument äh, tavalise nõukogu äh, töörühmade jada, poliitika- ja julgeolekukomiteed äh, hoitakse ka kursis, sest meil on kogu aeg side ka Van Rompuy kontoriga. sisu nüüd. sisu on üsna ulatuslik, põhjalik järeldustes. siin on kolm klastrit sees oluline on aga just nende kolme klastri vahelised seosed. meil on vaja tegevusvõimekust, meil on vaja suutlikkust ning siis vajalikke tingimusi, et suutlikkust suurendada. oluline, selge on see, et meil ei ole mingit uut strateegiat, aga olemas on järeldustes selge strateegiline kontekst, siin mainitakse uutest ohtudest, vanadest ohtudest, geopoliitilisest keskkonnast, võimekuse puudulikkusest, finantsprobleemidest praegusel ajal, ehk siis äh, võetakse arvesse seda strateegilist konteksti. kolmandaks on siin ka selge, selgelt võetud endale poliitiline kohustus tagada Euroopa turvalisus äh, ning tagada, et Euroopa suudab turvalisust, julgeolekut ka eksportida. neljandaks, kui Euroopa tõesti pakub ka teistele julgeolekut, siis peaks mõtlema, kuidas seda saavutada. asi ei ole eh, mitte isegi selles, mida me peame saavutama, vaid kuidas. me peame tõstma suutlikkust, parandama tööstuse jõudsust, eh, tõstma oma kaitsesuutlikkust ning sellel on ka selge side muude poliitikavaldkondadega, siin tuleb eh, juurde merendus, sise- ja välisjulgeoleku vahelised seosed, siin äh, on ka võimalik siis edasi liikuda. mis puudutab võimekust, siis loomulikult on meil need äh, lipulaeva projektid, nagu näiteks õhus tankimine, helikopterid, mehitamata lennukid, aga olulisem siin on see, et on võetud endale tõsine kohustus süvendada koostööd et ministrid, äh, et äh, ministrid, riikide juhid ütlevad, et tõesti, meil on vaja süvendada koostööd, me sõltume kaitseküsimustes üksteisest. mitte keegi ei saa hakkama üksinda, tuleb tegutseda üheskoos. minu arvates on see äh, tõsine kohustus, mis tuleb endale võtta. nüüd täpsemalt üksikasjadest. kõigepealt on siin strateegilised elemendid, strateegiline kontekst, esimene klaster ÜJKP kõikehõlmav lähenemine on siin võtmefraas, me peame kõik, koondama kõik erinevad instrumendid ühe katuse alla. ning komisjon ja kõrge esindaja töötavad ka ühisteatise kallal. on vaja tõsta tõhusust näiteks tsiviilmissioonide puhul. meil on teekava selle parandami-, nende parandamiseks see on seotud ka finantsmäärustikuga, sest meie delegatsioonide finantsmäärustik põhineb vanadel reeglitel, seda ei ole kohaldatud uue süsteemiga ning see tuleks üle vaadata. siis Euroopa Liidu kiirreageerimissuutlikkus. see on äh, natukene seotud ka lahingrühmadega, lahingrühmad on küll üks asi ja peame mõtlema, kuidas nende nähtavust tõsta, selle kohta on tehtud ka ettepanekuid. võib-olla peaks tegema natukene modulaar, tegutsema natukene modulaarsemalt ning siis tuleb äh, mängu veel merendusstrateegia, küberküsimused, samuti äh, siseasjade, vabadus, äh, julgeoleku ja õigluse ala ja välisasjade vahelised seosed, siin tulevad mängu terrorism, ränne Äh, piiride küsimus ka meie äh, lõunanaabruskonnas. muuseas, oleme kohtunud ka oma COSI kolleegidega. ning üks oluline küsimus oli välisvõitlejad, eriti Süürias, mille kohta meil oli väga äh, hea arutelu, sest kohal oli ka siseminister ja välisminister. ning teine asi, millest me rääkisime, oli täpselt see rände teema ning väljakutsed meie lõunanaabruskonnas, Lampeduusa ja muud sarnased küsimused. No, siis meie järgmine klaster on need meie öö, uued lipulaevaprojektid nagu õhus tankimine, SATCOM ja nii edasi see, et me peame kasutama rohkem selliseid mudeleid nagu EATC, need strateegilised, strateegiline õhutransport näiteks, seda saaks kasutada ka teistes valdkondades ning küsimus ka sellest, kuidas motiveerida rohkem koostööd tegema. erinevad koostööprojektid kaitsevad oma rahastamist väga kiivalt, kui me räägime siin näiteks käibemaksuvabastustest ja nii edasi. kolmas klaster, kaitsetööstus. see on vägagi seotud komisjoni teatisega. me räägime siin kaitseturust. siin on teatud vast-, vaidlused, jah, me peame olema konkurentsivõimelised, peame tegema koostööd, võitlema killustatusega, aga siin on neid, kes muretsevad rohkem protektsionismi pärast ja, ja neid, kes on avatumad siis tuleb siia mängu loomulikult ka VKE-de küsimus. kui me soovime killustatusega võidelda, siis on vaja standardiseerida ja sertifitseerida, ka need küsimused on öö, olulised, kus tuleb edasi liikuda ning veel üks asi, kuidas säilitada oma ekspertiisitase teadus- ja arendustegevuses. et meie tööstus saaks edasi areneda vahel on see arutelu üsna keeruline, sest osalevad äh, tsiviileksperdid, äh, teadlased ja teiselt poolt sõjaväelased. ja siis see ülevaatamisklausel, et liidrid tulevad kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembris uuesti ühe laua taha, võttes arvesse, et kaks tuhat neliteist toimub NATO tippkohtumine ning selleks on vaja teha ka lisaettepanekud. kas ma rääkisin juba liiga kaua? olgu, kaks minutit veel. mainin lühi-, räägin lühikalt, lühidalt ka missioonidest. kõigepealt Mali. Mali missioon toimib hästi, palju on veel vaja ära teha. eile nõustus poliitika- ja julgeolekukomitee, et seda missiooni tuleb pikendada veel põhimõtteliselt kaks aastat. tsiviilmissioonid kuidas nendega läheb. eile rääkisime komitees sellest, koostasime dokumendi SIFCOMile saatmiseks, aga see peaks jõudma meie komiteesse tagasi ennem käesoleva aasta lõppu, ennem seitsmeteistkümnendat detsembrit, selleks et jõuda nende tsiviilmissioonidega järgmisesse faasi. siis tuleb arvesse võtta, et Malis on sekkunud ka ÜRO, see on väga hea, aga Neil on ka probleeme personali hankimisega. võttes arvesse Aafrika jõudusid, mis kohal on, neid peaks olema kokku üheksa tuhat, aga praegu on neid umbes viis tuhat ainult. siis ka tsiviilpolitseiüksused, kes tänavatel korda hoiavad, meie peame aitama kaasa äh, siseministeeriumi üksustele, üksuste koolitamisele. Atalanta öö, äh, öö, äh, missioon on enam-vähem lõppenud, aga me peame olema endiselt valvsad, järgmised paar aastat vähemalt, aga ma arvan, et äh, see töö on lõppenud. veel üks äh, missioon Nestor, seda on keeruline käivitada, nüüd ma arvan, oleme me kaugemale jõudnud, missiooni juht on ka muutunud, oluline on see, et keskendutakse nüüd rohkem Somaalia territooriumile, sellele, kuidas me saame aitada, aidata somaallasi oma politseijõudude ülesehitamisel see on oluline tervele piirkonnale ja see, seega eh, me keskendume Somaali territooriumile endale, eh, koolitame nende politseijõude, nüüd oleme jõudnud teise faasi, kus me üritame luua ka Somaalia armeed. me peame olema loomulikult Mohadishus kohal ja nüüd, nagu me juba lubasime, oleme suurem osa personali üle kolinud ka Mohadishusse, eriti need inimesed, kes struktuuride kallal töötavad. Liibüa Äh, piiridel on meil tsiviilmissioon, meie inimesed on seal kohal maikuust, see ei ole olnud üldse lihtne. vaatamata kõikidele raskustele oleme me edasi töötanud, aga tuleb arvesse võtta, milline on olukord seal piirkonnas, ühel hetkel äh, rööviti peaminister Corinthia hotellis, kus see rööv toimus, oli ka meie missioon parasjagu äh, järgmises toas umbes nädal aega hiljem toimus uus demonstratsioon, kus äh, paramilitaarsed üksused tapsid umbes viiskümmend inimest. seda tuleb kõike arvesse võtta, aga loomulikult äh, läheme me sinna tagasi, kui vähegi võimalik. kogu see asi on loomulikult seotud ka rände, ebaseadusliku rändega, sellega, et Põhja-Aafrikast jõuavad meile inimesed, kuigi nad ei pruugi olla üldse Põhja-Aafrikast ise pärit, näiteks võivad nad olla Eritreast, aga Liibüa loomulikult on oluline transiitriik. ja me peame andma seal oma parima. siis on meil ka itaallaste ettepanek, et ÜJKP raames tuleks siin midagi ette võtta, siin on kolm võimalust, kõigepealt avamere missioon, teiseks äh, piiririikide aitamine ning kolmandaks transiitriikide suutlikkuse tõstmine. ma arvan, et see avamere operatsioon on natukene keeruline liikmesriikide jaoks, aga see suutlikkuse tõstmine näiteks ei pruugi olla võimatu. veel üks viimane asi. Kesk-Aafrika Vabariik meil on jõudnud teave, et olukord hakkab täiesti väljuma kontrolli alt seal. Aafrika Liidu jõud ei suuda seal suurt midagi ette võtta, neil ei ole mingisugust varustust selleks ning samal ajal on seal järjest rohkem bandiite, mässulisi või ükskõik, kuidas te soovite neid nimetada, äh, relvi on seal järjest rohkem, seega prantslased võib-olla tugevdavad seal oma kohalolekut aga Euroopa Liit on, peaks hakkama ka mõtlema, kas me ei peaks ka kaasa aitama ning sellest meie komitees räägitakse vist vist homme. vabandust, et ma liiga kaua rääkisin, aga see oli oluline teema. suur tänu kogu selle teabe eest, see oli väga oluline. härra Vosol Sobe, palun. Oh, no, no, no, it's on. It came of its own. Uh, thank you for the... Suur tänu kutse eest teie ees esineda selle kõrgetasemelise kuulajaskonna ees, sest ma võin ka üle korrata seda, mida ütles Valter enne mind äh, nende raportite eest, mis ärgitasid meid mõtlema ja nende ideede eest, mis tulenevad teie komisjonis, eriti seoses meie ühise julgeoleku kaitsepoliitika arenguga. tänane sõnavõtt annab mulle võimaluse heita pilk minu esimesele kuuele kuule selles ametis ja teha ka Äh, kokkuvõte oma esimestest õppetundidest ning siduda see teema eelseisva Euroopa Ülemkoguga, mis keskendub kaitseküsimustele. mida ma siis kuue kuu jooksul olen õppinud, et tempo on pidevalt äh, tõusnud seoses nende arengutega, mis on mainitud ka Euroopa Liidu julgeolekukeskkonna aruandes. selles kontekstis äh, operatsioonid ja missioonid on jätkunud nii, nagu nad vastavas aruandes on kirjeldatud. lubage täienduseks öelda paar sõna sellele, mida juba Valter teile visandas Atalanta suhtes. praegu arutatakse Atalanta missiooni pikendamise võimalust, kuid selles kontekstis räägitakse ka kasutada meie käsutus olevaid ressursse võimaluse piirides teiste missioonide abistamiseks selles piirkonnas, näiteks Nestor ja EUTM Somaalia. säilitades meie põhieesmärgi võitlus piraatluse vastu ja nende piirkondade elanike kaitse piraatide vastu on meie võtmeülesanne ja hädavajalik ülesanne teiseks ma tahaksin rõhutada EUTM Somaaliat, äh, mis on üle läinud Mogadishusse, meil on nüüd kaks eesmärki, erikoolitus ja nõuandev roll. Äh, see on suunatud Somaalia julgeoleku ja sõjaväeametnikele ja jätkuvalt äh, kestab ka vajadus koordineerida seda tegevust teiste selle piirkonnas tegutsevatega missioonidega rääkides Maalist ja võimalikust äh, missiooni pikendamisest, Mali ähm, äh, relvajõud ei ole veel saavutanud seda kriitilist massi, mis on vajalik äh, selleks, et meie koolitusmissiooniga saavutatud edu oleks ka jätkusuutlik ajas. selleks on vaja kahte asja. kõigepealt me peame veel rohkem välja õpetama äh, pataljoni võitlejad ja me peame pakkuma ka jätkukoolitust nendele pataljonidele, mis on juba esimese koolituse läbinud. me oleme nüüd äh, välja õpetanud kaks pataljoni äh, äh, ja kolmanda väljaõpe lõpeb üsna varsti. nii palju siis meie missioonidest ja operatsioonidest. meie üldised õppetunnid, ma mainiksin siinjuures ühte me jätkuvalt avastame ja märgime, et missioonijuhtide töökoormus on väga suur ja seda põhjusel, et meil puudub operatsioonide peakorter ja nemad peavad otse aru andma poliitika julgeolekukomiteele, mis tähendab seda, et nad vastutavad näiteks Ateena protsessis äh, Äh, finantsküsimuste eest, neljanda põlvkonna relvade ja muude strateegiliste küsimuste eest ja selle küsimusega tuleb tegeleda. Ähm, me oleme pakkunud küll oma poolt abi, kuid rohkem tuleb ära teha selleks. Äh, ka nõuandva rolli osas on meie töökoormus suurenenud, meil on vastav kohustus välisteenistuse ees ja see tuli eriti välja mm, selle suvel seoses Egiptuse ja Süüria sündmustega, mm, põgenikevoolu suurenemisega Liib-, Liibüast ja olukorraga mm, Guinea lahes. ma tahaksin sellega seoses rõhutada kui me räägime sellest, et on vaja äh, kiirendada kriisi ohjamise menetlus, äh, sõjaväeliste äh, oskusteave tuleb olema kaasatud kohe algusest peale ja planeerimisprotsessi kõikides etappides. selleks on vaja juba varakult vahetada infot, luureinfot, mida me saame liikmesriikidelt me peame ka varakult äh, informeerima sellest oma planeerimisüksusi ja me lähtume oma analüüsidest liikmesriikidelt saadud infol. meie ambitsioonikas eesmärk on jätkuvalt paremini lõimida omavahel see sõjaline mõõde välisteenistuse vastava mehhanismiga ja meie missioonide ning operatsioonidega rääkides nüüd äh, eilsest Euroopa Ülemkogust kaitseküsimustes, ma tahaksin rõhutada, mida meie sõjaline komitee oleme sellest laiemast eesmärgist välja filtreerinud. eelkõneleja rääkis kolmest äh, klastrist. meie kaitsepealik äh, tõi välja kuus punkti mis äh, peegeldavad meie lootusi eelseisvale ülemkogule ja ülemkogu töö tulemustele. kõigepealt äh, äh, kujunev strateegiline kontekst, millega Euroopa Liit seisab silmitsi, mida mainib ka kõrge esindaja oma aruande esi, sissejuhatavas osas, on selline, mida tuleks tõsiselt arvesse võtta. sellest tulenevalt me võime arutada, kuidas käsitleda strateegiat, Äh, sõjalise seisukohast ma võin ainult öelda, et eelseisvatel aastatel on meil vaja suuremat selgust sellest, kui kaugele minna, kuidas sinna jõuda, millise kvaliteediga. ja seda tuleb näha ka Euroopa Liidu NATO suhete kontekstis. lisaks sellele on meil vaja süvendada ja parandada koostööd liikmesriikide vahel. meil on vaja suuremat läbipaistvust meie planeerijate vahel Äh, ja ka Euroopa Liidu NATO kontekstis. Te mainisite juba ja kiirreageerimisüksusi. mul on hea meel, et te mainisite seda, et lahingugruppe tuleb näha selle kiirreageerimisvõimekuse laiemas kontekstis, meil on vaja suuremat paindlikkust modula, modulaarsust, et me saaksime luua täiendavaid elemente, mis muudavad lahinguüksuste tegevuse paindlikumaks ja võimaldavad neil kohaneda erinevatele olukordadele. me eh, soovime saavutada ka suurimat prognoositavust liikmesriikide jaoks, standardeerides stand, väljaõpet, et me saaksime läbi viia paremini ühtlustatud äh, õppusi äh, kiirreageerimisüksustele ja lahinguüksustele me tahame, et ka sõjaline mõõde oleks paremini välja toodud äh, mereohutuse julgeoleku laiemasse konteksti. see puudutab äh, nii situatsiooni ülevaadet kui ka äh, vaatlus ja luuretegevust ja see saab olema meie põhirõhuks järgmise aasta partnerlused, partnerlus jätkuvalt NATO-ga Äh, süvendatud äh, partnerlussuhted ÜRO-ga ja Aafrika Liiduga. Malit mainiti. Mali on väga heaks näiteks selle kohta, kui oluline on, et ÜRO ja Aafrika Liit istuvad koos ühe laua taga ja koordineerivad võimaluse piires tegevust. ja sellega ma jõuan kolmanda klastrini, meie pealik on selgelt rõhutanud, et on vaja täiendavalt edasi arendada Euroopa kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi. meil on vaja, et liikmesriikidel oleks vastav võimekus ja selle võimekuse saavutamiseks on meil vaja projekte, mille käivitavad äh, tööstusettevõtted või mida toetavad tööstusettevõtted. ja äh, me päris kindlasti ja nüüd ma lõpetuseks ütlen seda, et meil on äh, ülemkogule väga suured ootused ja lootused. kõige suurem äh, ootus on see, et ülemkogu annab selge poliitilise sõnumi, et kaitse küsimused ja kaitseküsimuste laiemas kontekstis ka sõjaline mõõde on oluline, meie ÜJKP on oluline lõpule viia ka jätkuprotsess ja vahemik detsembrist kuni järgmise ülemkoguni on just see periood, mil peab toimuma võrdlusprotsess, mis on vajalik säilitada seda saavutatud tempot ja kujundada meie järgmised sammud, mis aitavad meil mõista, mil määral me oleme saavutanud ülemkogu poolt seatud eesmärgid ja sellega ma olen valmis vastama küsimustele. suur tänu, äh, nagu näete, palju on neid, kes äh, soovivad küsimusi esitada ja ehkki meil ei ole võib-olla suuri ootusi sellele tippkohtumisele, siis äh, küsimusi meil ikka on, proua Kapa. suur tänu ja suur tänu, et jagasite meiega infot, mis puudutab neid seitseteistkümmet lehekülge, mida te mainisite, siis äh, jah, äh, see ületab isegi meie ootused, nagu te teate, parlamendide ambitsioon, parlamendi ambitsioonid on olnud üsnagi suured. mõnikord isegi võib öelda, et meie ambitsioonid on olnud äh, ebarealistlikkuse piirimail aga ma arvan, et me tahtsime omalt poolt saata sõnumi, et Euroopa peab jätkama oma öö, tööd sellel tasandil ja see detsembrikuine tippkohtumine ei tohiks jääda ainsaks sellelaadseks, me tahaksime, et see protsess jätkuks ka tulevikus, see peaks olema pikema protsessi algus ja mitte lõpp Ähm, ja arutelud, mis siiamaani on olnud väga kasulikud selles teemavaldkonnas, peavad jätkuma ka tulevikus. me tahaksime, et paigas oleks teekaart ja et paika oleksid pandud konkreetsed verstapostid ja kohtumised ei peaks leidma aset mitte ad hoc äh, alusel, vaid äh, korrapäraselt, näiteks iga kahe aasta tagant kui me usume, et me oleme kõik ühiselt huvitatud kaitseküsimustest, siis seda peab ka äh, ülemkogu tasandil kajastama ja teine asjaolu, meie ühise välis- ja julgeolekupoliitika nähtavus ja ka ühise julgeoleku kaitsepoliitika nähtavus, mis peaks aset leidma pärast seda ülemkogu Euroopa kaitsepoliitika ei saa jääda ainult eliidi tasandile, ehkki see on eliidi tasandi protsess, kui me ei suuda kodanikele selgitada, miks kõik need arutelud on olulised ja seda äh, keset karmi majanduskriisi, siis äh, meie tegevus muutub täiesti ebavajalikuks. nagu te teate, ees ootavad rasked Euroopa valimised ja on oht, et äh, on kõige Euroopa vaenulikum äh, Euroopa Parlament tulemas üldse kogu Euroopa Parlamendi ajaloo jooksul ja meie tunneme äh, seda muutust siin kojas. ja kui üks Euroopa projekti selliseid, mis on üldse Euroopa projekti üks alustalasid, see peaks olema kommunikatsioon. ja ma kordan, et nõukogu järeldused on paremad kui tavaliselt, me teame, kui raske on jõuda ühise seisukohani, ühise nimetajani, nii et tulemused on positiivsed, ootame juba pikisilmi järgnevaid samme ning suur tänu, et te siia täna tulite. härra Tahv, palun. suur tänu, tere õhtust kõigile ja suur tänu meie tänastele kõnelejatele julgustavate sõnavõttude eest, kuid ma pean tunnistama, et jään endiselt skeptiliseks meie Euroopa äh, ülemkogu võimekuse küsimuses, sellepärast et on ka teisi väga tähtsaid küsimusi, mis on ülemkogu päevakorras ja mõned on äh, lausa kriitilise tähtsusega, nii et ma suhtun skeptiliselt sellesse, kas äh, peaministrid on valmis piisavalt aega ja tähelepanu eraldama sellele väga tähtsale ning äh, tõsisele teemavaldkonnale, millest me räägime siin täna ja ministritel oli väga raske järeldustes kokku leppida. ja lõplikult allkirjastati pärast spordi ja kultuuri ja noorte küsimuste lahendamist, see näitab, et tähtsust, liigset tähtsust sellele teemale siiski ei pühendata ülemkogu järeldustes ei ole ka äh, mingisugust märki viidetest Euroopa Parlamendile. mina arvan, et see oleks lihtne, elementaarne viisakus ka meie pingutusi mainida. mitte ainult edevusest, vaid ka sellepärast, et meie pingutused on olnud, äh, on minu meelest üsnagi äh, head ja me oleme äh, suutnud äh, kirjeldada erinevaid äh, konfliktiolukordi, probleeme ning teha seda argumenteeritult, kuigi tegemist on teemaval-, valdkonnaga, milles, mille puhul ministritel on raskusi otsekohesusega. nii et palun pöörduge härra Van Rompuy kabineti poole ning meenutage neile, et ka Euroopa Parlament on olemas. see aitaks võib-olla samuti muuta seda teemat atraktiivsemaks ajakirjanduse silmis selle pika dokumendi puhul, mille te meile olete esitanud, torkab mulle silma ka seda, see, et ähm, Euroopa Liidu NATO äh, suhetele on viidatud paraku ainult möödaminnes, mis on meie arvates puudujääk. meie arvates on tõsine probleem see, et äh, meil on vaja vägagi sujuvaid suhteid, äh, kui me tahame, et meil oleks ühine äh, ja tõsiseltvõetav julgeoleku- ja kaitsepoliitika. ning seda sujuvust tuleb tõsiselt parandada. ma oleksin eeldanud, et rohkem toonitatakse kulutõhususe põhimõtte järgimiste vajalikkust ning äh, mastaabisäästu kasutamise võimalust relvastuses. ning mul oleks hea meel olnud, kui ka EDA-le toodaks rohkem välja ja see on seal küll Euroopa Kaitseagentuur on küll mainitud selles dokumendis, aga tähelepanu tuleks pöörata rohkem. ja mis puudutab ähm, klastreid, siin on välja toodud, et ähm, tuleb uurida asjakohaste aluslepingu artiklite kasutamist. nüüd on meie viimane alusleping olnud jõus neli aastat. kuid äh, tõsiseltvõetavaid äh, klastreid ei ole meil endiselt. nii et soovin teile igal juhul edu selles küsimuses mis mul üle jääb. Euroopa Parlament, meie austatud esimees, peaks mõtlema järele selle üle, mida meie teeme nüüd pärast seda, kui nõukogu on kokku tulnud ja ülemkogu kohtunud. ma arvan, et härra Van Rompuy aruandest Strasbourgis ei piisa selleks, et arvamusi vahetada piisavalt kvaliteetsel tasandil, võib-olla me peaksime plaanima ka midagi muud. aitäh, Andrew! ma arvan, et me ei pea siin Euroopa Ülemkogule meelde tuletama seda, et Euroopa Parlament on olemas, ma olen kuulnud, et, et nad mõtlevad meist üsna sageli, ärgates üles keset ööd ning hüüdes meie nime. proua Kroonberg nagu eelkõneleja, nii olen ka mina mures, et peaministritel ei ole piisavalt aega nende teemade käsitlemiseks ning meie varasemad kogemused näitavad, et väga raske on avalikkuses, avalikkuses ja ajakirjanikes tekitada huvi selle teemavaldkonna vastu aga mul on konkreetne küsimus härra Stevensile Kesk-Aafrika olukorra kohta. nii palju, kui ma aru saan, siis olukorda on halvenemas, on tõsiseid probleeme ja kas on räägitud lahingugruppide võimalikust kasutamisest seal? ja kui on räägitud sellest, siis miks neid ei kasutata praegu seal ja mis oleksid selle kasutamise poolt ja vastuargumendid, härra Tänak, palun? suur tänu, härra esimees, ma olen nõus proua Kopaga et järgmine parlament ehk ei ole nii äh, positiivselt meelestatud kõikidesse nendesse projektidesse nagu meie praegune parlament. vähemalt minu enda koduriigis ja ka valimiste kampaania äh, käigus äh, Ühendkuningriigis on ähm, raskusi äh, veenda valijaskonda äh, selles, et meie ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on midagi väärt, sellele pöörakse vähe, vähe tähelepanu ning tuntakse tõsist muret sellega, et me kordame ainult üle NATO tööd äh, ja oluline oleks pigem Äh, raha kokku hoida ja, ja kas kõigil sellel jagamisel ja koondamisel üldse on mingisugune mõte, inimesed tunnevad tohutut hirmu Euroopa sõjaväe ees, mida see üldsegi tähendab, kardetakse, et see äh, surub kõrvale liikmesriikide äh, kontrolli ja liikmesriikide sõjaväed, aga, aga see selleks. mul on ka konkreetsed küsimused, mina tegin eelmisel aastal raporti Aafrika, Aafrika sarvepiirkonna kohta ning äh, Atlanta, Atalanta argumendid äh, võitsid mind ja kui äh, Somaalia president tuli meie komisjoni ning tänas Euroopa Liitu piraatluse tõhusa vähendamise eest rannikupiirkonnas ja tol ajal räägiti, et mõningad piraatide pant-, rahadest anti Al-Shabaabile ja äh, ma ei tea, kas äh, selles on mingisugune sõna, mingisugust õigust tõde, tõde sees või mitte ja äh, kas on sellest mingisuguseid kuuldusi olnud äh, ja Keenia äh, olukorda paari nädala taguste uudiste järgi ei andnud eriti palju julgustust selles valdkonnas, aga kas tõesti Atlanta on aidanud äh, vähendada äh, Äh, piraatlust ja, ja ei ole seotud terrorismiliikumistega. ja siis äh, välisasjade komisjonis kohtusime volinik äh, Georgievaga, tema ütles, et me ei saa ka välistada olukorda, et Rwandas tekib uuesti, tekib genotsiid ja mainiti ka usulist mõõtu, mõõdet Äh, võimaliku konflikti äh, moslemite ja kristlaste vahel. Äh, mida sellises olukorras oleks võimalik ette võtta, kas saaks lahingugrupi kasutada, kas on mõeldav see jällegi selline stsenaarium nagu Malis Prantsuse sõjaväe osalusel? Mali juhtum oli, oli äärmiselt häbiväärne rahvusvahelise üldsuse jaoks. suur tänu ja härra Angurakis, palun! suur tänu, mul on mõned kommentaarid ja mõned küsimused mõlemale meie tänasele esinejale. meie fraktsioon ja ka mina isiklikult oleme väga selle vastu, et meil oleks Euroopa Liidu välispoliitika ja et see muutuks üha sõjalisemaks, on mitmesuguseid äh, sündmusi mis äh, see, seda siin kinnitavad, nagu me teame, Malis olid äh, hiljuti valimised, aga osalus valimistest oli madal. miks nii? nüüd me räägime siin Kesk-Aafrika Vabariigist ja olukorrast seal, mis on seal ebastabiilsuse põhjuseks Liibüa. Liibüa olukord on äh, sõja tagajärg, kus NATO ja Euroopa Liit osalesid aktiivselt, seetõttu olukord muutub üha ebastabiilsemaks, olukord muutub üha, üha halvemaks ja Euroopa Liidu välispoliitika on selle eest vastutav osaliselt. lähtuvalt nendest äh, aruannetest, mis meile on esitatud ja ka proua Ashtoni aruannetest, võib öelda, et on mõistetav, et me tunneme äh, muret äh, konkurentsi pärast Hiina ja BRICS-i riikidega. nii teie kui ka härra Danshan mainisite midagi, mis mulle muljet avaldas. Äh, nimelt öeldi, et äh, ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei tule välja, kaitsealaste väljakutsetega üksi toime. selleks, et teha selliseid avaldusi, on üheks eelduseks, et kas äh, te valmistute äh, suurte võimude vastu öö, üles astuma, mida, millega ükski riik ei tuleks toime või siis äh, on midagi muud seal peidus. mul on üks konkreetne küsimus hiljem ka lahingugruppide kohta. kas Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused on saanud aru sellest, et selliste operatsioonide legitiimsus, legitiimsus äh, nagu Malis on vähenemas ja seetõttu on neil vaja äh, rohkem koostööd. aga nüüd siis nende lahingugruppide juurde, meie oleme seal nende äh, vastu, sellepärast et kõik sellised sammud ja meetmed aitavad muuta Euroopa Liitu äh, sõjaliseks alliansiks, mis on veelgi agressiivsem kui, kui NATO. meil on vaja kaasata sinna kogu kaitsetööstuse miks siis neid lahingugruppe ei ole kasutatud, mul on selle kohta selgitus, sellepärast et liikmesriigid ei suuda jõuda kokkuleppele, nende huvid ei ole identsed, nende huvid on lahknevad ning nad lihtsalt ei suuda kokkuleppele jõuda, see on üks asi. teiseks, see koondamine ja jagamine, pooling and sharing ülemkogu tõstatab ühed küsimused, äh, Euroopa Kaitseagentuur tõstatab äh, oma teemavaldkonnad, aga nendest äh, üldsusega ei räägita, nendest ei räägita isegi Euroopa tasandil, Euroopa Parlamendi tasandil. Need teemad tõstatatakse ja siis suletakse nii-öelda. kas koondamine ja jagamine põhimõtteliselt ei eelda seda, et liikmesriigid muudaksid kogu oma kaitsedoktriini. kuidas saavad mõned osaleda ühises relvastumises Äh, mida ei saa hiljem kasutada, sellepärast et, et teised lihtsalt ei ole sellega nõus. kas meil ei oleks siis hoopis mitte vaja ühist äh, kaitsedoktriini liikmesriikides? ja lõpetuseks suur tänu, ähm, esimesed an-, annate mulle aega äh, neid küsimusi esitada, mis puudutab meie kaitsetööstust, siis meie jaoks on üks asi selge, nagu kõikide teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondade puhul jäävad ikka peale, suurte riikide tööstused, väiksed riigid aga jäävad ikka ka kaotajateks, nagu näiteks Kreekas kõik väikesed kaitsetehnoloogiaga tegelevad tehased peavad kriisitingimustes oma uksed kinni panema. aga siin on üks väga oluline asi, mis väärib esiletõstmist. kui äh, on selline ebavõrdsus, äh, siis lihtsalt ei ole mingit mõtet selle tööga edasi minna suur tänu, äh, härrased, palun viis minutit äh, äh, mõlemale teile. härra kindral, palun. suur tänu. kõigepealt, mis puudutab strateegilist kommunikatsiooni, siis on tõsi, see on üks meie ootustest nii-öelda, see peaks olema meie strateegilise kommunikatsiooni äh, algusfaas, äh, mitte ainult nõukogu äh, ülemkogu raames, vaid üldisemalt ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika valdkonna parlamenti puudutava küsimuse. ja mis puudutab lahingugruppe, oli üks osa meie diagnoosimise protsessist, me tahaksime muuta nende kasutamise paindlikumaks ja lõppkokkuvõttes sõltub loomulikult kõik liikmesriikide poliitilisest tahtest, kas nad tahavad lahingugruppi kasutada, kas nad tahavad sellesse panustada, kas nad kasut-, tahavad kasutada konkreetseid elemente sellest. aga loomulikult me saame seda protsessi lihtsustada, me saame seda lihtsustada standardimise, ühtlustamisega, me saame moodustada prognoositavuse parandamisega ja need on osaliselt ka järeldustes äh, kajastatud äh, kommentaarid. ja siis siin kasutati mõistet Euroopa sõjavägi, mitte üheski dokumendis äh, ei ole isegi mitte kõige vähemat viidet millegi suunas, mis võiks tähendada Euroopa sõjaväge, siin rõhutatakse lihtsalt suurema koostöö vajadust, suuremat läbipaistvust Äh, sel, sellisel määral, nagu see on võimalik ja sõltuvalt liikmesriikide soovist. ja ka ühine kontseptuaalne söö peaks äh, äh, tulevikus no, olema intensiivsem, siis panustamine ja jagamine, see ei ole mingisugune filosoofia, see on nii-öelda vahend, mis peaks aitama liikmesriike koondada ning peaks aitama neil kasutada nende finantsvahendid, nende materiaalseid vahendeid tõhusamalt. on ka teisi võimalikke meetodeid, mida saab rakendada ja neid juba rakendatakse, koostöö kohta võib tuua teisigi häid näiteid ja selline koostöö aitab kulusid kokku hoida, panustamine ja jagamine on väga paindlik tööriist on äh, valdkondi, kus on olemas üldine valmisolek äh, seda kasutada, näiteks väljaõpe. seal ei ole suuremaid raskusi panustamise ja jagamise kasutamisel. aga mis puudutab kaitsetööstust, siis mina sõjaväelasena ütleksin, et meie kogemused operatsioonidest näitavad, et on tooteid, mille puhul koostööd on võimalik teha koostööd. meenutan näiteks siin Tšaadi operatsiooni, kus, kui ma õigesti mäletan, kasutati erinevaid lahingusõidukeid ja neid erinevaid lahingusõidukeid oli täpselt sama palju, kui meil oli erinevaid äh, liikmesriike osalemas selles missioonis nii et äh, sõjalisest seisukohast äh, Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu NATO äh, suhted, meil on arvamuste vahetused korrapäraselt ja intensiivselt, seda mitteametlikult ja tehnilisel tasandil. aga meil ei ole korrapäraseid ametlikke strateegilisi läbirääkimisi ja see on juba seotud poliitiliste läbirääkimistega. ja palun, härra Stevens. mis puudutab Malit, siis äh, ma ei ole Aafrika äh, ekspert, aga nii palju, kui mina olen aru saanud, siis tegelikult osalus ei olnud äh, üldsegi valimistel nii vilets, kui te siin viitate, tegelikult väga palju tundus avalik, tundis avalik, avalikkus huvi selle valimiste protsessi vastu. ja kui rahvusvaheline üldsus, mitte siis Euroopa Liit, aga rahvusvaheline üldsus oli kohal ÜRO, äh, Aafrika Liit, ECOWAS, Euroopa Liit püüdsid omalt poolt vaadata, kuidas asju saaks õiges suunas suunata, äh, valimiste teekaart, samuti läbirääkimised põhja suunaga ning äh, korra jalule seadmine sest sõjavägi oli väljunud kontrolli alt. nii et kui me võrdleme aastatagust olukorda praegusega, siis on selge see, et on veel asju, probleeme, mis on lahendamata, aga sammud on ju märgatavad. kas kogu Euroopa äh, kaitsepoliitika tähendab sõjaväelistumist, militariseerumist, siis äh, ma ei tea, kõikidel liikmesriikidel on oma sõjalised vahendid, neid sõjalisi vahendeid ei ole suurendatud aga rohkem liikmesriikidele avaldatakse just nimelt selles valdkonnas survet, sellepärast et eelarved on üha napimad ja, ja kui nad tahavad, et nende võimekus jääks alles enda kaitsmiseks ja iga riik peab suutma ennast kaitsta, siis on vaja mingisugust sõjalist väge ning tuleb teha koostööd ja see ongi kogu meie pingutuste eesmärk. see ei ole mingisugune pakett, meie partneritele, Venemaa või kes iganes äh, vastuseks, see on lihtsalt selleks, et, et äh, anda teile vahendid, äh, liikmesriikidele vahendid enda, enda kaitsmiseks, sellepärast et, et see on oluline ka naabrussuhetes, kui ei ole üldse sõjalisi vahendeid, siis keegi ei kuule, mida sul öelda on. miks neid lahingugruppes ei kasutati, tegelikult härra kindral juba vastas sellele, aga mina olen selle teemavaldkonnaga nüüd tegelenud juba kaks aastat äh, ja on esitatud erinevaid ettepanekuid, kuid äh, puudu jääb poliitilisest tahtest. tegemist on suurepärase koostöövahendiga ja üksuste äh, koostoimimine on väga kasulik, aga kui puudutab, mis puudutab lahingugruppide kasutamist, siis äh, eks me näeme, kuidas asjad arenevad järgneva paari nädala jooksul. kummaline on see, et tegelikult omamoodi lahingugruppi kasutati Punjas kahe tuhande kolmandal aastal. saadeti oma nii-öelda vägi välja selleks, et kaitsta äh, äh kaitsta meeleavaldajate poolt äh, vallutatud linna ja, ja sellest, nendest kogemustest lähtudes tegelikult äh, töötati välja see kontseptsioon, aga <laughs> siis nüüd, kus see kontseptsioon on välja töötatud, pole seda enam kasutatud. ja need, kes kuuluvad. ja loomulikult on siin need, kes on äh, lahinggrupis, nende puhul on muidugi oma huvid võib-olla, võib-olla Põhjamaa riigid tunnevad vähem, vähem huvi äh, Aafrika vastu, ma ei tea, aga, aga mängu tulevad ka kulud, kui saata inimesed välja kolmeks kuuks, neljaks kuuks, siis äh, tuleb kulud katta. ja sageli ei ole erilist valmidust nende kulude katmiseks. kui oleks äh, finantsvaldkond paremini äh, reguleeritud, siis võib-olla oleks ka seda poliitilist tahtmist rohkem, nii et äh, jah, ja siis panustamine ja jagamine, see on seotud ka selle õhus tankimise projektiga. Teil on õigus, meil on vaja mõtteviisi muutust, tõenäoliselt ka sõjalise doktriini muutust, aga, aga ennekõike siiski inimeste mõtteviisi muutust, sellepärast et panustamise ja jagamise puhul mängivad rolli ka oma tähtajad, Bel-, mina olen belglane ja me peame siin tellima äh, lennukeid, kui me tahame teha koostööd teistega, siis peame võtma arvesse teisi ajaperspektiive. ja just nimelt selles mõttes peakski ülemkogu sellele asjale hoo sisse tõukama, mis puudutab tööstust, siis äh, jah, jah, suured riigid äh, võidavad väikeste arvelt, tõsi jah, me peame olema innovatiivsed, me peame olema äh, konkurentsivõimelised, kuid me tahame samas äh, ka positiivset mõju üle kogu Euroopa. igaüks tahab saada tükikest sellest koogist. Äh, võib-olla mõned tööstused ei ole nii konkurentsivõimelised kui teised mõned tööstuspiirkonnad ja see on üks osa meie eelseisvatest aruteludest. kas aega jagub? oli ka üks küsimus, jah Äh, alati on võimalus, et ülemkogus teised päevakorrapunktid jäävad peale, pangandusliit või mis iganes. aga äh, Van Rompuy lubas, äh, kõigepealt ta võttis selle päevakorda ja tema personali juht kinnitas ta mulle, et ja, ja vähemalt mingi aeg eraldatakse selle teema käsitlemiseks, äh, kaks au-, kaks tundi või ma ei tea, kui palju. nii et äh, see on igal juhul lootustandev ja nagu proua Kapa äh, ütles, Äh, see protsess peab jätkuma ja ka ministrid on ka kinnitanud, et tegemist ei ole ühekordse üritusega ja ka ministrid on teinud oma järeldused äh, ja, ja eks siis näis, mida valitsusjuhid ka sellest arvavad. aga igal juhul äh, kõik on kinnitanud seda vajadust, parlament on olnud ambitsioonikas ja parlament peabki olema ambitsioonikas, see on parlamendi ülesanne ja loomulikult liikmesriigid peavad vaatama, mis on realistlikult võimalik ning seetõttu ma ütlen, et need järeldused, mis on esitatud, need on ühelt poolt ambitsioonikad, teiselt poolt realistlikud ja ja äh, mul on väga hea meel kuulda, et ka, ka teie ei suhtu nendesse rahulolematusega ja võib-olla teil on õigus selles osas, mis puudutab partnereid, äh, äh, ka NATO-t, võib-olla peaks keel muutma pisut täpsemaks, kuid pidage silmas seda, et vahearuandest edasi lõpparuandeni on kogu partnerite teema leidnud hoopis põhjalikumat käsitlust ning partnerid on näidanud üles äh, rohkemat huvi ja võib-olla esimest korda on märke, et Lõuna-Koreagi soovib meie missioonides osaleda. Äh, kas see on vajalik, see on üks küsimus, aga igal juhul äh, huvi on üles näidatud, nii et me arvame, et see on positiivne märk. siis on uus peatükk, mis käsitleb partnereid ja ka teksti alguseski on rõhutatud partnerlussuhete tähtsust siis teksti osa, mis puudutab äh, asjakohaseid aluslepingu artikleid, on küll pisut krüptiline, kuid seda sellepärast, et liikmesriigid ei suuda päriselt kokku leppida selles, mida see tähendab. poliitiline tahe ja ettepanekute ajakohasus on tekkinud küsimusi. Tiina mehhanism Ateena mehhanism ja, ja nii edasi. Äh, võib-olla mõnikord oleks vaja selgemat keelekasutust. ja on teisigi äh, fai-, äh, toimikuid ja mis on, mis on lihtsalt meie tähelepanu alt kadunud, aga ministrid on sellest korra rääkinud ja siis on see kaotanud oma ajakohus, kohasuse. nüüd on tekkinud sellised piirkondlikud klastrid, samasugust arengut võib täheldada NATO-s. ja Atalanta, äh, El Shabab ja äh, piraatlus ei saa öelda, et piraatluse raha on läinud äh, terroristlikele rühmikud, rühmitustele. Need on äh, täiesti erinevad asjad. piraatluse vastu on võideldud, äh, piraatlus on vähendanud, meil endiselt on piraatide võrgustikud, nii et kui me, meie tähelepanu raugeb, siis võib piraatlus hakata jälle, jällegi lakkama aga Al-Shabaab on teine probleem ja äh, neil on endiselt suur osa Somaaliast ja Amisjoni eest maksab ka Euroopa Liit, see on üks lahendus ning äh, komisjon on äh, tahtnud ressursi suurendust, me, me, me maksame selle eest ja meil on äh, raskusi äh, vahendite leidmisega, kuid oleme selle kallal tööd teinud. komisjonil on ka tõsiseid probleeme vahenditega ja neil on vaja helikoptereid, sellepärast et terroristid liiguvad kiiresti ja me arendame, töötame Somaalia sõjaväe kallal, äh, nende tugevdamise kallal, kuid puuduvad piisavad struktuurid, piisavad ressursid, nii et praegusel hetkel NAMIS-i kohalolek täiesti vajalik. aa, ah, ja üks küsimus oli veel Kesk-Aafrika äh, Vabariigi kohta, jah, ma olen nõus äh, proua Georgieva on samuti avaldanud tõsist muret, ta kindlasti ka näinud, mida on öelnud Eliasson kes äh, rääkis samuti mitte küll genotsiidist, kuid äh, siiski vägagi tõsiste sõnadega sellest ning äh, kohapeal olijate andmetel olukord on väljumas kontrolli alt ja varem ei olnud usulisi, usulist elementi sellel konfliktil, aga olukord on, nüüd, nüüd on see sinna sisse tulnud ja olukord on tõesti halvenemas prantslased saadavad rohkem vägesid sisse ja meie omalt poolt äh, ütleme, kuidas oleks võimalik kasutada lahingugruppi, see on üks võimalus. ja jällegi, see peaks olema täiendav tegevus prantslaste tegevusele, me peame ühendust vajalike asjaosalistega ja homme toimub meil siis äh, avatud arutelu äh, liikmesriikidega, me vaatame, milles probleem täpselt seisneb ja siis vaatame, kas me saame loa selleks, et jätkata oma tegevusi ja ja, ja läbirääkimisi ÜRO prantslastega ja nii edasi ja punja puhul, ma mainisin siin juba punjat, võimalik lahendus võiks olla punja mudeli järgi. aga vaatame siis, mida liikmesriikidel on selle kohta öelda. Pole vähimatki kahtlust, probleem on olemas ja mida kauem me laseme sellel probleemil niiviisi hõõguda, seda ohtlikumaks see muutub. ja nagu härra Eljasson ütles, siis süüdistatakse meid selle eest, et me midagi ette ei võtnud. loomulikult ÜRO Julgeolekunõukogult tuleb oma resolutsioon, aga see võtab aega. ja ja Aafrika vägedel lihtsalt ei ole põhimõtteliselt äh, piisavalt võimekust. no thank for all the information aitäh, härrased, sõnavõttude eest siin komisjonis, minu viimane ülesanne on teile teada anda, et järgmine koosolek on teisel detsembril, esmaspäeval, see on selle aasta viimane koosolek. ja sellega on koosolek lõppenud. Okay. Thank you very Thanks much. Am I Something will... Mr. Damsel? Yes, yes. So we will speak uh, after the council. Yes, we'll try to connect. Thank you very much. Thank you. Thank you.